okay, think... tere hommikust. ma arvan, et kõik ei ole esimeseks päevakorrapunktiks kohal. aga piisavalt inimesi on sellegipoolest kohal. kõigepealt on meie ees päevakorra projekt. siin on üks muudatus küll, mis tähendab COSESi raporti hääletamist puudutab ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtused ja tehnilised näitajad, seda me hääletama täna ei hakka sellepärast et äh, õiguskomisjon ei ole oma arvamusega veel valmis saanud, ootame nende arvamuse ära ja siis hääletame kahe nädala pärast. mis ilmselt ei tekita mingisuguseid probleeme. nii et äh, ootame ära nende arvamuse ja siis võidame ka aega juurde. Äh, siis jääb meie päevakorras ka veidike aega üle, nii et algselt võime siis arvata, et äh, meie päevakava nihkub veidikene ettepoole. ja see annab äh, meile rohkem aega teiste asjade jaoks. esimene päevakorrapunkt on siis raporti eelnõu Terkian Eppinkilt makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse jaoks vajalik statistika, Terkil on sõna. suur tänu, proua esinaine käesoleva aasta juunis võttis komisjon vastu ettepaneku määruseks, mis puudutab makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse jaoks vajalik statistika loomulikult oleks olnud hea see, kui kvaliteedi kohta oleks kõigepealt äh, Äh, ülevaade tehtud äh, ja siis alles äh, statistika, aga tundub, et meie ehitame siin institutsioonidest küll katusest vundamendini maju ja mitte vastupidi ja seetõttu äh, karteesianiku äh, lahendusega on tulnud välja praegu komisjon ja kõigepealt proua esinaine, teie äh, kergenduseks ma täiesti äh, toetan selle määruse mm, eesmärki kui sellist. oluline on see, et majanduslikku juhtum, juhtimist äh, äh, tugevdataks ning selleks on kindlasti vajalik statistiline järelevalve ka makromajandusliku tasakaalutamisest andmete jaoks aga nüüd praegusel hetkel, kus maja ehitatakse katuselt vundamendini alla, peab olema harmoniseeritud ka õiguslikud mm, strateegiat selle jaoks ning määruse eesmärk on täita see lünk, mis praegu on jäänud. minu ettepanek on see, et makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlusliku korraga oleks statistika kogumine väga tihedalt seotud. kõigepealt tahaksin ma sanktsioone piirata ainult nendele riikidele, kelle vääringuks on euro, nii nagu makromajanduslikus raamistikus algselt ette nähtud. teiseks, Eh, kõik trahvid, mis kogutakse kokku, peaks suunatama Euroopa stabiilsusmehhanismi ning mitte Euroopa Liidu eelarvesse kui tervikusse. täpselt samamoodi on makromajandusliku tasakaalustamatuse statistikaga asi. Äh, kolmandaks, õiguslik alus. ma saan aru, et artikkel kolmsada kolmkümmend kaheksa aluslepingus peaks olema, võiks olla ebapiisav selleks, et äh, liikmesriikide peale sanktsioone suunata ja sellepärast olen ma siia pannud põhjenduspunkti, mis palub komisjonil mõelda, kas peaks olema lisaõiguslik alus, kui selleks peaks olema vajadus. näiteks artikkel sada kakskümmend üks lõige kuus majandusjuhtimise äh, alasest aluslepingust, äh, kus on äh, ka kirjutatud statistika kogumise tehniline alus. ning ma pakuksin ka, et see konkreetne statistikasäte peaks olema seotud lähedalt praeguste statistika kogumise võimalustega. ma ei taha siin kindlasti jalgratast leiutada ja tahaksin härra Nkokki siin tunnustada tema Äh, eelneva töö eest Euroopa statistika alal. näiteks erinevate osaliste kaasamine, Euroopa statistiline süsteem ESS ja Euroopa keskpankade süsteem äh, on mõlemad vastutavad äh, selles vallas andmete kogumise ja statistika eest. nii nagu eelnev raportöör on öelnud, on kahe süsteemi koostöö väga oluline selleks, et andmete kvaliteet oleks tagatud. seetõttu ma pakuksin välja, et CMBF statistika peaks äh, andma suunised erinevate menetluste jaoks. arvestades äh, statistika valdkonnas äh, pikka kok-, kogemust makromajandusliku tasakaalustamatuse andmete osas, oleks see väga oluline. Euroopa Keskpankade süsteemis muidugi mängib Euroopa Keskpank ise eh, väga olulist rolli, aga ma tahaksin küll öelda, et Euroopa Keskpanga autonoomia viitab eh, ainult rahapoliitika suunale ja ülejäänu eest on EKP täpselt samasugune institutsioon nagu iga teine ning peaks vastama kindlasti aruandluskohustusele ja läbipaistvusreeglitele. mis puudutab andmete edastamist komisjonile, siis see määrus peaks väga selgelt ütlema, milline on andmete ülekandmise meetod ja kuidas andmeid kajastataks. eriti ma pakun välja esiteks tähtaega, kus Eurostat võtaks makromajandusliku tasakaalustamise tulemustabeli jaoks need andmed selleks, et järelmiteni jõudma, jõuda ja teiseks avaldamise kuupäev selleks, et makromajandusliku tasakaalustamatuse indikaatorite tulemustabel avaldada, nii et avalikkus teaks, milles asi. ja see on juba läbipaistvuse küsimus. mis puudutab äh, neid nõndanimetatud missioone siin ning äh, menetluste tõhusust, siis ma arvan, et siin on kindlasti ka veel parendamiseks ruumi, eriti soovitaksin ma esiteks nimetada ümber missioonid liikmesriikidesse dialoog visiitideks. mina isiklikult leian, et sõna missioon on äh, segadust tekitav. see on, äh, sellel on nii äh, usulised kui ka sõjaväelised järelmid ning mulle tul-, tuletab see Vatikani või teisi missionäre meelde ja seetõttu mina pakuksin välja, et me võiksime öelda selle kohta dialoogvisiidid, mis tähendab seda, et äh, regulaarselt äh, kontrollitakse andmete esitamise äh, kvaliteeti. see ei ole sekkuv, aga pigem kasutajatepoolne ülevaade ning see ei ole kindlasti ka sissejuhatus sanktsioonideks. sanktsioonid rakendatakse alates sellest ajast, kui komisjon on uurinud andmete vääriti esitamist oluline on see, et me eristame siin dialoogivisiite ning uurimustege-, uurimistegevust kui sellist. lõpetuseks ma palun ka ette, et Euroopa Liit ajakohaselt ja tihedalt osaleb selles protsessis, eriti meie komisjonil peaks olema võimalus näiteks äh, rahvusvaheliste statistikaametite juhte tulla siia ja osaleda kuulamistel ning ma ootan konstrukt-, konstruktiivset koostööd kolleegidega selle raporti äh, Äh, teemadel ning loodan, et saame konsensuse. suur tänu, ütleb Sharon Pauls nüüd variraportööril ja kõigepealt Rahvapartei nimel äh, härra Herbert Orfen, palun. Thank you, chair ja yeah.. suur tänu. ma arvan, et ma saan paljuga olla nõus, mida härra raportöör just äsja ütles. loomulikult äh, on see nõudmine et head kvaliteetsed statistilised andmed edastataks algeelduseks selleks, et maksumajanduslikku, makromajanduslikku ülevaadet teostada. me alustasime katusest ja nüüd liigume vundamendi juurde alla kui me rääkisime makromajanduslikust äh, järelevalvest, juba siis oli selge, et äh, hea statistilise andmestik on väga vajalik äh, sammas selleks, et makromajanduslik järelevalve üldse toimida saaks ning uues õigusalase paketi raamistikus mm, räägiti juba ka statistiliste andmete kvaliteedist. sellest hoolimata arvan ma, et see uus määrus on vajalik ja ka mõistlik. tahaksin mõningad märkused siin teha, millest rääkis ka just äh, raportöör. ma arvan, et äh, täpsemat definitsiooni on vaja Euroopa statistika kontrollide ja visiitide detailsemat äh, tõlgendust äh, siin loomulikult on oluline see, milline on riiklike statistikaametite kohustused õigeaegselt andmeid esitada, millised on tähtajad. ma olen ka nõus sellega, et äh, käesolev määrus peaks olema seotud makromajandusliku järelevalve sätetega kuueses õigusalases paketis mis tähendab, et piisavalt on paindlikkust, milliseid andmeid on vaja, sest nagu me teame, siis kuueses õigusasutuspaketis äh, pärast pikka arutelu andis äh, komisjon siin päris suured äh, vabadused vajalike andmete tõlgendusele ja definitsioonile. ning samuti nendele kriteeriumitele, mida on vajalik täita selleks, et makromajanduslikku järelevalvet teostada ning seetõttu peab ka olema käesolevas äh, õigusaktis nii, et äh, makromajandusliku järelevalve jaoks on võimalik andmeid eraldada paindlikult, aga see peaks täitma makromajandusliku järelevalve eesmärki. käesolevas äh, määruses teeme me euro ja mitte euroalasse kuuluvate liikmesriikidele vahele eristuse ma arvan, et mis puudutab statistika kvaliteeti, siis kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki Euroopa Liidus peaks olema käsitletud ühel viisil ja siin ei peaks meil olema mitte kahe klassi süsteemi. mõningad liikmesriigid mõningatele liikmesriikidele peab tegema äärmisel juhul trahve, teistele mitte ma arvan, et me ei saa siin, nagu öeldud, kahte süsteemi rakendada. oluline on see, et kõik annaksid, olenemata oma kasutatavast vääringust, statistiliselt kvaliteetseid andmeid. kui me räägime siin sanktsioonidest ja trahvidest konkreetselt, siis ka siin peab olema kuuene õigusalane pakett aluseks ümberpööratud kvalifitseeritud häälteenamuse põhimõte peaks ka siin rakendatama küsimus on selles, kas me peaksime teha kaheastmelise trahvisüsteemi, näiteks esiteks eh, hoiu-, hoiatus eh, koos mingisuguse tagatisega, nii nagu kuueses õigusalases paketis ja teiseks siis eh, selle tagatisraha lihtsalt kinnipidamine. ma arvan, et see, mis on välja pakutud siin null koma null viis protsenti SKT-st, see on väga proportsionaalne ja õige ning on kuuese õigusalase paketiga seoses ka täiesti rakendatav. lõpetuseks, mis puudutab Euroopa Keskpanka, siis siin ma olen ka raportööriga ühte meelt, kui me räägime statistilistest andmetest, siis Euroopa Keskpank ei tohi siin peitu pugeda statistiliste andmete läbipaistvuse tagamine on ka EKP ülesanne ning seda me peaksime kindlasti siin ka nõudma. suur tänu raportöörile selle raporti eelnõu eest. ja ma arvan, et me leiame mõistliku lahenduse, aitäh. Thank you very much. suur tänu sotsiaaldemokraatide nimel Liam Mann Euh, merci, euh, madame la président. suur tänu, lugupeetud esinaine. tahaksin tänada raportööri hästi tehtud töö eest. tegemist on teemavaldkonnaga, nagu statistika valdkonnas sageli tundub esialgu äh, haldamatu Äh, aga äh, milles on väga tähtsad poliitilised panused mängus. me lõime uue makromajandusliku juhtimise paketi ja siis äh, on meil ka oma makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlus, mis üritab aidata kavasa koordineerimise protsessile. sellega on nähtud ette ka sanktsioonid reeglite eiramise puhul, mis puudutavad statistilisi näitajaid. Need näitajad peaksid olema esitatud tõhusamal, võimalikult tõhusal moel. ja äh, seetõttu siis ka see sektori äh, seadusandlik ettepanek, mis peaks äh, aitama meile parandada Euroopa statistika raamettepanekuid, see viimase on esitatud, Ivan on esitatud komisjoni poolt, nii nagu ikka kombeks ja määruses, raammääruses ka kaitstakse sanktsioonide mõtet, aga meil puudub õiguslik alus selleks tegevuseks, oleme nõukogu eesistujaga läbi rääkinud ja oleme jõudnud kokkuleppele, et makromajandusliku tasakaalustamise menetluse õigusaktides käsitleme seda teemat ja nüüd tehakse, teeb komisjon siiski ettepaneku ilma sobiva õigusliku aluseta äh, selliste sanktsioonide kohta. Äh, raportöör on oma raporti projektis seda raskust arvesse võtnud äh, ning on teinud ettepaneku alternatiivse õigusliku aluse kohta nii et mitte loobuda sellest nõudest parlamendi poolt. ma toetan teda selles protsessis, sanktsioonid aga peaksid piirduma ainult euroala liikmesriikidega Euroopa Liidu äh, toimimise leping artikkel sada kakskümmend üks, kui äh, on see õiguslikuks aluseks toodud, äh, puudutab kogu Euroopa Liitu. ja selle ettepaneku puhul tuleks tugevdada ka parlamentaarset kontrolli. seda peaks samuti kaitsma, seda mõtet. komisjon nõuab, et me annaksime neile mitmeid äh, puhtaid, äh, mitmeid volitusi ja äh, rakendusaktide ja delegeeritud aktide näol. ma ei saa aru, kuidas me saame sellega nõus olla ja ma arvan, et siin tuleks teha alternatiivseid ettepanekuid. aga mis puudutab liikmesriikide seal toimuvaid missioone, siis ähm, mina toetaksin komisjoni ettepanekuid, mitte lihtsalt dialoogi külastusi. ma äh, olen veendunud, et tehes koostööd äh, jõuame me suurepärase kompromissini teie raporti küsimustes, aitäh! okei okay,, thank you very much uh...! suur tänu! kas keegi soovib veel sõna? rohelised, palun! härra Kiigold meie variraportöör on Philip Lamberts, nii et ma loen ta kommentaarid ette teile. me tahaksime tänada raportööri tehtud töö eest. töö on tehtud hästi, toetame suuremaid osasid raportööri ettepanekutest, nagu näiteks Euroopa Parlamendi järelevalve kontrolli suurendamist muudatusettepanekutes viisteist ja kakskümmend neli ning komisjoni lähetuste piiramine lihtsalt uurimisvisiitidega, muudatusettepanekud kolmteist ja viisteist, siis äh, sätted, mis puudutavad liikmesriikide võimalusi oma positsioonide kaitsmiseks, üheksa, muudatusettepaneku üheksateist, komisjoni ettepanekute muutmine soodatuse, soovitusteks nagu muudatusettepanekus kakskümmend üks, ka juriidiline autoriseerimine muudatusettepanekus kakskümmend kaks äh, leiab meie toetust. aga kahtleme samas tõsiselt komisjoni algse ettepaneku proportsionaalsuses, usume, et oleks vaja rohkem järk-järgulist süsteemi, äh, nagu kuus paketi puhul äh, äh, selleks, et parandada põhjuseid, millest on tulenevalt andmed pole olnud täpselt. liikmesriigid peaksid saama kõigepealt hoiatuse ning seejärel viimast koostama plaani korrektiivsete meetmete kohta. ja siis äh, EU, tahaksime analüüsida veel Euroopa Komisjoni eelarvelist ettepanekut. keegi rohkem sõna ei soovi, kui ma ei eksi, siis komisjoni esindaja soovis lõpetuseks sõna võtta, palun. suur tänu, lugupeetud esinaine, kõigepealt komisjon tervitab seda, et äh, et makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse raporti projektis meie ettepanekut üldiselt toetatakse, toetame ka teie äh, siin tehtud äh, kommentaare. me leiame, et statistika äh, tugev, tugevad alused on olulised nii makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse kui kuus paketi seisukohast. tahaksime tänada teie komisjoni liikmeid tehtud töö eest võib-olla kommenteeriksin täpsemalt ka mõnda üksik, mõningaid asjaolusid. kõigepealt, mis puudutab sanktsioone, siis ettepaneku eesmärgiks on toonitada, et äh, statistiliste andmetega manipuleerimine äh, on vastuvõetamatu ning me peame saama võimaluse sellise manipuleerimise vastu võidelda. seda tehakse läbi sanktsioonide statistiliste andmete manipuleerimist võib leida aset nii euroala liikmesriikides kui ka euroalast välja jäävates liikmesriikides. ja seetõttu oleme oma ettepanekus teinud äh, ettepaneku rakendada seda kõikide liikmesriikide kohta. sanktsioonide rakendamine kõikide liikmesriikide kohta on äh, ka põhjuseks, miks me oleme otsustanud, et trahvid peaksid olema suunatud Euroopa Liidu eelarvesse. paari sõnaga ka õiguslikust alusest. kuulasime tähelepanelikult, mida teil oli öelda ning jätkame selle temaatika analüüsimist ning selle tehnilise õigusliku küsimuse analüüsimist koostöös Euroopa Parlamendi ja ministrite nõukoguga. mis puudutab lähetusi, nõndanimetatud missioone liikmesriikidesse, siis meie eesmärgiks on koostöös liikmesriikidega teha jõupingutusi selleks, et tagada andmete kõrge kvaliteet, me ei taha tööd teha kahekordselt, teeme koostööd Euroopa statistilise süsteemiga ja keskpankade Euroopa statistilise süsteemiga, et seda eesmärki saavutada. kuid lähetused külastused vajaduse korral äh, on äh, meile suureks abiks, kui sektorialased õigusaktid ei suuda meid aidata, kui neist ei piisa. olen veendunud, et tulevased arutelud toovad selgust kõigisse nendesse küsimustesse ning äh, ootame pikisilmi meie edasist koostööd majanduskomisjoniga ning oleme valmis täitma oma kohustusi parlamendi ees, mis puudutab äh, statistilisi andmeid selles tähtsas valdkonnas, aitäh! suur tänu, kui keegi ei, äh, rohkem sõna ei soovi, siis Dirk, palun. suur tänu, proua esinaine. paari sõnaga kommenteeriksin omalt poolt äh, kolleegide sõnavõttu. Oleg Dorfmann rääkis määruse rakendamisest. statistiliste andmete kvaliteedi määrus kehtib kõikides liikmesriikides, mitte ainult euroala liikmesriikides. makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlus nagu te teate, kehtib samuti kõikides liikmesriikides aga sanktsioonid kehtivad ainult nendes liikmesriikides, kus on euro nii et äh, sealt tuleb siis erinevus. rakendamine kehtib kogu Euroli-, Euroopa Liidus, äh, aga sanktsioonid kehtivad praeguse makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse puhul ainult euroala liikmesriikidele. tahaksin tänada ka härra Vondnoki, me oleme statistikast temaga rääkinud äh, väga palju, oleme rääkinud vägagi kirglikult statistikast, ka see on võimalik. olen nõus õigusliku aluse küsimuses teiega see valmistab meile muret, komisjongi on valmis tunnistama, et olukord on problemaatiline ning selle teemaga tegelema. härra Kiigolt, tema sõnavõtud on alati väga otsekohased ja mulle meeltmööda, ma tänan teda kidusõnade eest. ta soovis lähetused nimetada ümber dialoogikülastusteks. jah, see on tervitatav ettepanek. ja siis äh, trahvi muutmine hoiuseks ja hiljem makseks, see oleks pikaajaline protseduur ning selline ettepanek, kui me selle kallal, kui see tuua sisse kompromissi äh, või esitada ise sellise muudatusettepaneku, äh, oleks toetust väärt. ja makromajandusliku tasakaalustamise menetluse äh, sanktsioonidest tulev raha läheb stabiliseerimismehhanismi. komisjon sooviks küll, et äh, rahad läheksid Euroopa Liidu eelarvesse. aga minu äh, Descarteslik äh, lähenemine äh, oleks selline, et me püüaksime nii äh, täpselt jälgida makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlust kui vähegi võimalik. kaheteistkümnes detsember on selle raporti esitamise tähtaeg, räägime sellest kahekümne kolmandal jaanuaris, kaheteistkümnendal veebruaris, veebruaril peaksime hääletama ning täiskokku jõuab see teema loodetavasti aprillikuus. selline on praegune esialgne ajakava. meie järgmine päevakorrapunkt on juhataja teadaanded. Need esitan ma siis, kui inimesed on hääletusele kohale tulnud. hääletus oli aga ette nähtud alles viie minuti pärast, nii et teeme väikese viieminutilise pausi, et need, kes soovivad hääletama tulla, kohale jõuavad. Okay. Could you, could you take your seats? palun võtkem kõik istet. Thank, thank, thank you very much. suur tänu. jätkame nüüd juhataja teadaannetega nagu tavaliselt. kahest asjast räägin. kõigepealt meenutan teile hääletuste kohta. me ei räägi euromüntide raportit, me ei hääleta, see lükati edasi siis jõudsime kokkulepetele ühenduse kava osas, mis on suunatud teatud tegevustele finantsaruandluse ja auditi juures kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta jaoks oli kolmas poliitiline trialoog, mis toimus kolmandal detsembril ja jõuti siis kokkuleppele tulevase Euroopa Liidu finantstoetuse osas organisatsioonidele, see puudutas siis Ähm, ESB-d, EFRAG-i ja PIOB-d ja konsultatsioonid EKONiga toimuvad üheksandal detsembril. võin teile rääkida ka sellest, et eile oli meil kümnes poliitiline trialoog MIFIDi asjus seitse tundi kestis see siinsamas, äh, väga külm oli siin, jalad olid mul raudkülmad selleks ajaks, kui lõppes kõik, küllap nad nüüd täna hommikuks on pannud kütte sisse. jõudsime mõne asja osas lähemale, lõpetasime turustruktuuri küsimuse, äh, arvamused lähenevad ka kolmandate riikide osas, aga tööd on ikka veel ära teha äh, kaupade osas ja juurdepääsu osas. järgmisel nädalal on uus arutelu ja siis veel ülejärgmisel nädalal veel üks, see siis MIFIDi kohta. nüüd hakkame hääletama ja see puudutab järelevalve nõukogu esimehe ametisse nimetamist Euroopa Keskpangas siis ja teeme kõigepealt elektroonilise katse. kas teil on kaardid olemas? kontrollime siis, vaadake, kas kõik nupud töötavad. kas mõnel on kaart maha jäänud? tundub, et on kolmkümmend üks liiget kohal, kolmkümmend üks nuppu vajutati alla, kakskümmend neli vajutasid seda õiget nuppu. kena. see puudutab siis minu raportit, äh, esimehe ametisse nimetamist, esimene lõige, esialgne tekst, kõik, kes on poolt, palun näidake, kes on vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. Äh, teine punkt, kes on poolt, vastu erapooletuid, see on ka vastu võetud, siis koos äh, sissejuhatavad äh, lõigud üks kuni viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, põhjenduspunktid A kuni E, ka koos hääletus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, on vastu võetud. nüüd elektrooniliselt tekst, nii nagu ta muudetud sai, hääletus algas veel on üks puudu, kui kavatsete hääletada. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes ja kakskümmend üheksa poolt, keegi ei olnud vastu, üks jäi erapooletuks. nii me siis läheme sellega järgmisel nädalal täiskogule. suur tänu. Okay. Right, so we now go on to the um, nüüd on päevakord, punkt number viis lükati edasi, siis punkt kuus, see puudutab ühtseid eeskirju, ühtset menetlust. see on ka edasi lükatud seitsmeteistkümnenda detsembrini. punkt seitse. aa, siis ongi hääletus lõppenud. nüüd hakkame siis rääkima indeksitest. kui keegi kavatseb ära minna. kas me oleme ajast ette jõudnud?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 puudutab indekseid, mida kasutatakse rahastamisvahendite lepingute puhul võrdlusalusena. meil on juba üks arvamuste vahetus toimunud sellel teemal ja te mäletate, et ma jagasin laiali juba ennetavalt oma raporti projekti, olen seda nüüd pisut muutnud, teinud pisut detailsemaks, aga põhimõtteliselt ma arvan, et äh, ma kõigepealt ootan, kuni jälle kõik raha maha rahuneb siin. So those, if those leaving can do so. kes nüüd ära lähevad, palun minge tasakesi. okei okay,, thank you very much. suur tänu. nagu ma juba ütlesin ametlik raport, raport, mille ma esitasin, oli tegelikult varasema teksti ajakohastatud versioon ja võtsin juba arvesse mõningaid muid detaile selles ametlikus raportis, projektis. ja pärast seda olen mitme inimesega arutanud neid asju, mitmeid palveid on esitatud, teatud eh, korraldatud näitajaid võetaks välja, ma selgitan neid lähem, lähemalt hiljem ja olen need materjalid juba korralikumalt esitanud ka enda meelest nii et esialgne komisjoni tekst hõlmas väga laia indeksite ringi mida oleks võimalik kasutada siis selliste võrdlusalustena äh, rahastamisvahendite ja lepingute puhul või et investeerimisfondide tootlust mõõta. ma püüdsin kohaldamisala suunata rohkem nende korraldajate poole ja ja kui neil on sellised korraldatud näitajad, mis ei ole mis vastavad teatud tingimustele siis nad jäävad siia kohaldamise alasse ma arvasin et nendel peaks olema teatud reputatsioon kui nad esitavad teatud olulise tähtsusega näitajaid kohaldamisala on ikkagi väga lai vaatamata nendele liborile või euribole neid on euroborile neid on päris palju rohkem siin ja see sarnaneb pisut ka sellele, kuidas me reguleerime krediidireitingu agentuure. ja see puudutab rohkem nagu põhimõtteid, mitte neid reitinguid endaid. olen teinud ka mitmeid muudatusi, mis on seotud proportsionaalsusega. seda tegin mitmel etapil, e-, etapi juures nii esmareeglite juures kui ka kohaldamise ja lubade andmise puhul nõnda, et pädevad asutused võiksid ka öö, arvesse võtta neid erinevaid korraldatud näitajaid, mille eest üks ja seesama korraldaja vastutab, nii et neid on tarvis siis proportsionaalselt kuidagi kohelda, nii et siis see lepitakse tolles etapis kokku. samuti nägin ette selle, et mis tahes korraldatud näitaja, mille pärast muret, mis muret võiks valmi-, valmistada, et seda siis äh, saaks reguleerida selle määrusega ja ja kui näiteks mõni korraldaja äh, ei sobi siia määruse kohaldamisalasse, siis seda on ka võimalik välja visata ja seda siis saab pädevate asutuste kaudu teha, nemad saavad siis sellega tegeleda mis puudutab siis nende väljajätmist, eh, siis on siin olemas ka teatud tehnilised standardid, mida need pädevad asutused peavad järgima. kui te vaatate artiklit vii-, viis ja esmarolli selle artikli lõpus, siis eh, see on päris märkimisväärne roll, mis määrab ära selle, kuidas kogu see protsess hakkab toimuma eh, suuniste ja tehniliste standardite kaudu siin on palju rohkemat kirjas kui pra- või palju rohkemat selle taga kui võib-olla silma hakkab kohe ja ja esimesel tasandil ma ei ole vabastanud keskpanku aga muidugi äh, koos statistiliste asutustega kvalifitseeruvad nemadki kui organisatsioonil kellel organisatsioonid kellel on olemas äh, juhtimisalase kontrolli roll ja nemad siis võib-olla ei, ei kuulu nende esmaregu-, reguleerivate standardite alla, aga võib-olla siis mingisuguste sätete puhul jälle on võimalik ette näha andmevahetust. võib-olla ma tahaksin seda kohta siiski veel, seda konkreetset tingimust siiski veel pisut muuta, nõnda et see oleks proportsionaalsem, et ei oleks niiviisi, et ainult kas sisse või välja sisse võtta või välja jätta, vaid et kuidagi proportsionaalsemalt seda asja lahendada. nii et võib-olla osa määrusest ei kehti, kui näiteks osa infot on juba avalikkuses teada. samuti arvan ma seda, et esma ja pädevad asutused eh, saavad lausa olla üle ujutatud kõikidest nendest paljudest korraldatud näitajatest ja korraldajatest mis kõik olemas on nii et me peame mõtlema kuidas toimida kõige sellega võib-olla ettevaatavalt võiks öelda et mm, tooks siia sisse veel sellise järk-järgulise kehtestamise samamoodi nagu äh, derivatiivide puhul äh, emiiri puhul nii et seal oli ka järk-järguline kehtestamine ette nähtud. et see oleks võib-olla kõige mõistlikumad ja kõige tähtsamad asjad esimesena ja võib-olla annaksime esmale ka siin selle ülesande ja ta võiks juba sellesse artikli viis lõppu jäänud äh, sättesse minna sest see on tõesti väga suure tähtsusega ma olen püüdnud esmale rolli mujal ka anda siin äh, arvatavasti on siin delegeerida ülesandeid veel rohkemgi tarvis ja kolleegidel kindlasti on ka veel mõtteid selles osas. ja siis veel see kolmandate riikide säte, see on ka väga tähtis ja oluline, olen seda ka juba natukene muutnud, et kui me äh, räägime finantsnäitajate reguleerimisest ja korraldajatest, siis siin on töö alles paljuski pooleli kolmandate riikidega äh, seoses et kas äh, toimub formaalne reguleerimine või tuginetakse lihtsalt iosco põhimõtetele rahvusvahelise väärtpaberijärelevalve organisatsiooni põhimõtetele nii et see võib tekitada meil potentsiaalselt probleeme kui me räägime kolmandate riikidega vastavusest kui seadusandlus on olemas seal kolmandates riikides et kuivõrd võrdväärne või sarnane see on või kas seda võibolla ei võeta veel õigeaegselt vastu olen pakkunud siin välja kaheetapilise äh, lähenemise äh, IOSCO normide täitmise osas nägin ette pikema üleminekuperioodi kolmekümne kuulise üleminekuperioodi ja põhjus on siin selles et et me anname kaks aastat kõigepealt enne seda kui äh, euroopa liidus peab seda autoriseerimist äh, tegema ja see ei saa niikuinii valmis enne kui kolmkümmend kuud mööda läheb nii et siis oleks minu arvates õiglane kolmandatele riikidele vähemalt kolmkümmend kuud aega anda ja ka needsamad järkjärgulise ülemineku tähtajad peaksid samuti kehtima kolmandate riikide jaoks minu nägemuse kohaselt ja mulle tekitab muret, et äh, see, et ikkagi see kõik ei lähe võib-olla nii käiku ja võib-olla me peaksime äh, lähtuma siit samasugusest äh, lahendusest, mille me leidsime Omnibus kahe puhul Ameerika Ühendriikide jaoks arvestades seda et föderaaltasandi seadusandlust kindlustusvaldkonnas ei olnud ja siis me leiutasime niisuguse viisi kuidas toime tulla selle olukorraga, võib-olla ma lähtuksin siitsamast põhimõttest siis, siinsamast põhimõttest. ja veel see autoriseerimise küsimus kolmandate riikidega, see toimiks võib-olla ka niiviisi, et näiteks see järelevalveasutus, kes tahab seda korraldatud näitajat kasutada, äh, esitab tõendid äh, ja püüab selgitada, miks siis, kas siis on IOSCO normidega kooskõla või mitte see läheb siis pädeva asutuse juurde ja ESMA on ka seotud sellega ning see aitab ka ESMA-l välja töötada niisuguse ohutu nimekirja. E, kui nad siis on seda ka näinud, siis nad saavad sellise nimekirja kokku panna ja teised saavad samuti siis tugineda sellele nimekirjale nende korraldatud näitajate osas, et, et üks või teine korraldaja on siis heaks kiidetud juba nii et info on siis sektoril ka kättesaadav ja see aitab jälle eh, järelevalvajatel toime tulla. olen hea meelega valmis eh, teie ideid ära kuulama ja arutama, aga ma ei kujutanud ette, et me oleksime teistmoodi saanud selle küsimusega tegeleda, nimelt et leida seda võrdväärsust siis kolmandate riikidega ja kui IOSCO eh, standarditega Äh, kooskõlas olemine. mis puudutab siis korraldatud näitajate mm, äh, näitajaid, siis see on mõlemate, nii järelevalvajate kui ka investorite jaoks oluline äh, küsimus. mõnedele tekitab muret andmete avaldamine, teistele andmete avaldamise metoodika, aga tuleb möönda seda, et nende korraldatud näitajate puhul kõiki ühe mõõdupuuga mõõta ei saa kogu sisend, info ja metoodika, mida kasutatakse siis korraldatud näitajate, oluliste korraldatud näitajate väljatöötamiseks, kõik see info peaks olema avaldatud pärast teatud perioodi möödumist ja ma sõnastasin selle just nõnda sellepärast, et tuleb endale tunnistada, et nende andmete puhul on tegemist äh, andmetega, mille eest ju tuleb maksta äh, nii et kui, kui teinekord tahetakse seda reaalajas saada või koheselt saada kuskilt börsilt, siis makstakse selle eest. ja pärast üsna lühikest ajaperioodi muutub see ka avalikuks, see, see info. nii et seda tuleb arvesse võtta, et kui on kommertshuvid mängus, et siis äh, ühelt poolt me saaksime ikkagi piisava läbipaistvuse, äh, kui me ootame ära, kuni see info on muutunud äh, avalikuks ilma et peaks muretsema selle pärast et ta ei ole piisavalt läbipaistev kontrollimise jaoks selle kontrollimise jaoks kuidas need korraldatud näitajad on kokku pandud ja kuidas need numbrid on saadud ma muutsin läbipaistvuse nõuet sisendandmete ja metodoli- metoodika puhul niiviisi et mõnedes etappides on tegemist kas ühe või teise avalikustamisega selleks, et eri mudelitega siis toime tulla seal? ja lõpuks tahaksin rääkida, kuigi palju rohkemat on siin raportis veel, aga teil kindlasti on olnud võimalik seda ka lugeda, aga nimelt lõpuks tahan rääkida finantsstabiilsusest äh, ja näiteks korraldatud näitaja kasutamise loobumisest ja sellega kaasnevatest negatiivsetest tagajärgedest see on ka üks põhjustest miks äh, on siin ka kriitilise tähtsusega korraldatud näitajate säte, et kui ei ole piisavalt palju sisendandmete esitaja, esitajaid, et siis neid saab sundida nende andmete esitamisele. esmal on siin oma roll jälgida JOSKA põhimõtteid nii palju kui võimalik, aga viimaste kuude jooksul on olnud näha seda, et Euribori jaoks andmete esitajaid on vähenenud, sellepärast ma olengi väga mures, et see komisjoni poolt ette nähtud kahekümne protsendi nõue, et et sundida kedagi esitama andmeid, et see on liiga pa-, paindumatu, ma võin näiteks ette kujutada olukorda, kui me räägime Euriborist ja ühel hetkel ei ole sisendandmete esindajaid mujalt kui ühest liikmesriigist või näiteks liikmesriikide grupist, siis see ei pruugi ilmtingimata äh, käivitada seda kahekümne protsendi protsessi, see võib tekitada probleeme, sellepärast me peaksime siiski suuremat paindlikkust siin ette nägema, mis äh, sobib ka nendesse olukordadesse, kus näiteks info on puudulik võib juhtuda ka see ju, et tuleb siin esmale mingi lisaroll ette näha, et juhul, kui infot on tarvis, et siis toimub kohane koostöö ka pädevate asutustega ning lõpuks lõivud ja litsenseerimine. siingi nõuan Äh, lõivude, tasude struktuuri läbipaistvust, nõnda et saaks kontrollida, et ei toimu mingit ristsubsideerimist, mis on vale. ja et investorid tõesti teavad seda, kus kohta on nende lõivud peidetud seal korraldatud näitajate sees. see moodustab siis ka ühe osa sellest läbipaistvuse äh, tagamisest investorite jaoks ja sisendandmete ja metoodika läbipaistvusest rääkides tuleb esmal vaadata kontrollida kohaste perioodide äh, järel millal tuleb äh, see info avalikustada ja siin võib olla tuleb veel sõnastust pisut parandada äh, nii et see oli siis lühike ülevaade minu sellest raportist ja nüüd annan sõnajärje üle variraportööridele, kõigepealt Gay Mitchell, palun. Uh, uh, suur tänu, proua esinaine, selle detailse sissejuhatuse eest. enamik sellest uh, on kindlasti ka minu murepunktiks me liigume siin valguskiirgusel edasi ja ma arvan, et me saaksime ilmselt jõuda üldisele kokkuleppele mitmetes nendest küsimustest, mille te üles tõstatasite. ma ei ole oma Rahvapartei kolleegidega veel äh, lõplikult äh, diskuteerinud, äh, aga mõned asjad siiski on, mida ma tahaksin siin rõhutada. vastavalt sellele, mis siiani on räägitud, kõigepealt kohaldusala suur tänu selliste põhjalike ettepanekute eest, mis kohaldusala puudutavad ma hindan teie panuseid erinevaid äh, korraldatud näitajate äh, kategoriseerimist korraldada, aga äh, kuna need näitajad muutuvad aja jooksul, siis võib siin tekkida mõningaid raskusi, aga ma arvan, et igal juhul on siin võimalus meil järgi mõelda ja arutada neid asju. nüüd nüüd äh, suuremate korraldatud näitajate puhul ma pan-, pakun välja, et me võiksime saja tuhande lävendi siin äh, ära võtta ning öelda, et vastavalt äh, selle mõjule tarbijatele ning mis ohust, võib potentsiaalselt ohustada turu killustatust, selle asemel, et öelda siin mingi konkreetne number see vastab ka esma äh, regulataars-, regulatoorsele standardile äh, kus äh, on, mis on äh, ette äh, pandud muudatusettepanekus kolmkümmend seitse ja võib-olla komisjonile võiks anda õiguse mm, võtta vastu rakendusakte, mis peamisi korraldatud näitajaid ning kriitilisi korraldatud näitajaid käsitleks. see ehk annaks rohkem võimalust ka õigusloojatele manööverdada olukorras, kus mõningad äh, näitajad võivad kriitiliseks osutuda. nüüd ma arvan, et äh, selline pädevus ei tohiks kuuluda liikmesriikide mm, pädevatele statistikaametitele, sellepärast et äh, tegelikult Eurostat juba nende üle kindlasti statistiliste andmete osas järelevalvet teostab ja sellepärast ei peaks me selle määruse kohaldusalasse seda sisse panema mis puudutab äh, nüüd äh, äh, sisendandmete esitajate küsimust ja artiklit üheksa selles valguses, ma olen kuulnud, et mitmed kolleegid on rääkinud, et sisendandmete esindajate käitumiskoodeksi osas on mm, mõningaid kriitikanooli õhku lastud. ma ei arva, et artikli üheksa sõnastus, mis ütleb, et käitumiskoodaks tuleb alla kirjutada nii äh, administraatori kui ka siseandmete esitaja poolt ning seda peaks äh, rakendama kõikide osapoolte poolt, kui see on äh, rakendamiseks valmis. siseandmete esitajad peavad õigustama olukorda, kus selliste andmete rakendamine ei ole rakendatav. ma arvan, et see võib võiks lahendada mõningad probleemid, me ei eh, seo inimesi lahendustega, mis niikuinii praktikas tööle ei hakka. aga see on lihtsalt esialgne sõnastus, mis ma omalt poolt välja pakuksin. see igal juhul mulle muret valmistab ja ehk saame siin kokkuleppele jõuda ka sõnastuse osas. mis puudutab varade juhtide küsimust, siis ma saan aru jah, et eh, siin on eh, oht, et varade haldajad nii nagu see on praegu sõnastatud, äh, võiks olla äh, kuidagi mõjutatav äh, sisendandmete esitajate poolt, ma arvan, et nende küsimus on ka teistes määrustes kirjas, muudatusettepanek kakskümmend viis raportöörilt tundub, et parendab komisjoni teksti, aga ehk siin müüdavad sõna, mis on kasutatud, tuleks ehk ära muuta. kaubeldavad on see sõna Äh, sissejuhatavas sõnavõtus te juba äh, viitasite ka kolmandates riikides kehtivatele süsteemidele ja ma üleüldiselt äh, toetan teie läheneb-, lähenemist kolmandate riikide vastavate süsteemide osas, aga teised jurisdiktsioonid siin praegu igal juhul ei näi rahvusvahelise väärtpaberiorganisatsiooni põhimõtete rakendamisele lähemale jõudvat, kui me räägime kolmandate riikide äh, korraldatud näitajatest, siis ma arvan, et äh, need ettepanekud, et kolmandate riikide mm, vastavad pädevad asutused, kes tahavad, et nende korraldatud näitajaid kasutatakse Euroopa Liidus, peaksid vastama sellele, et nende põhimõtted äh, rakendatakse rahvusvahelise väärtpaberite järelevalve organisatsiooni äh, põhimõtetest lähtuvalt. siin vastutuse küsimus tekib, kui midagi läheb valesti ja praegu tundub, et kolmandate riikide asutusele me paneme mingisuguse kohustuse peale, aga samas me ei taga neile ligipääsu oma turgudele. mis puudutab reguleeritud andmeid, siis äh, ma saan aru börsidelt, et reguleeritud andmed, nii nagu praegu määruses on see välja toodud, tähendab seda, et äh, need andmed pärinevad reguleeritud äh, kauplemiskohtades. nüüd küsimus vastastikusest OTC börsivälistest äh, äh, kauplemisvahenditest ja äh, reguleeritud andmetest on muidugi siin küsimus. edasi vilepuhumine ja sellega seotud küsimused. ma olen osapooltega siin konsulteerinud ning mitte keegi ei püüa äh, siin äh, Mari tingimusi äh, väänata selleks, et vilepuhujate olukorda muuta äh, ma ei ole kindel, kas turukuritarvitamismäärus selles osas muudetakse tulevikus, aga me peaksime käesoleva määruse puhul igal juhul selles valguses mõtlema. edasi, artikkel kolmkümmend neli, pädevad äh, asutused. ma endiselt mõtlen selle kallal siin, vist peaksime seda olukorda analüüsima rohkem. proua esinaine, väga lühikese aja jooksul olete teinud täiesti silmatorkavat head tööd ma arvan, et äh, me saame teie äh, ette pandud tähtaegadest kinni pidada ning ootan teiega koostööd selle määruse teksti parandamise osas, nii et me saame väga hea korraldatud näitajate määruse äh, kokkuvõttes vastu võtta. suur tänu, Kei Mitchell ja nüüd sotsialistide demokraatide nimel palun proua Turunen. suur tänu. suur tänu tehtud töö eest, selle raporti eest ning ma tunnustan seda meile meeldib ka komisjoni äh, algne ettepanek, oleme seda parendanud, püüdnud leida lahendusi. ma arvan, et meil on vaja küll mõningaid asju veel rohkem ja paremini läbi rääkida. kokkuvõttes loomulikult huvitab meid see, et iseregulatsioon korraldatud näitajate osas äh, muutuks. me oleme näinud äh, eelmistest aastatest ja teistest valdkondadest, näiteks kullastandardid, et meil on vaja niivõrd laia kohaldamisala kui võimalik, aga see peab olema ka samas praktikas rakendatav. ja nagu öeldud, esimesel äh, kohtumisel äh, siis meil on vaja jah, kohaldusala piisavalt laialt ette võtta ning meil on vaja ka olla ettevaatlikud, mida me sinna täpselt kirjutame, sest et see valdkond areneb väga kiiresti ja praegu äh, teadaolevad juhtumid näitavad, et me peame siia kaasama niivõrd palju turge ja tooteid kui võimalik. mis puudutab ähm, suurusjärke, siis äh, seda me saame arutada nii, nagu äh, te olete siin välja pakkunud äh, konkreetse lävendi osas. mis puudutab Ehm, panustamist, eh, me oleme teie muudatusettepanekuga kuuskümmend kolm eh, päri, et pädevatel asutustel eh, võib olla õigus nõuda ka haldajatelt korraldatud näitajate korraldamist ja avalikustamist edasi kohustusliku panustamise osas kakskümmend protsenti lävendit siin, ma arvan, ka sellega saame olla päri mis puudutab teavitusmehhanismi, mis on artikkel kakskümmend viis ning muudatusettepanek sada üks, siis ma olen nõus raportööriga, et see kõik võib olla päris koormav ja keerukas. aga me võiksime ehk niimoodi edasi minna, nagu te olete ette pannud. siis, mis puudutab äh, andmete avalikustajaid äh, artikkel, muudatusettepanek viiskümmend üks, artikkel üksteist, oleme nõus sellega, mis te olete siin ette pannud. Te olete pannud siin väga palju rõhku ka sellele, millised äh, kohustused on äh, andmete haldajatel, oleme sellega nõus põhimõtteliselt, aga ma arvan, et äh, kokkuvõttes on meil vaja päris palju äh, meie sisendandmete esitajatele panna vastutust, võib-olla isegi rohkem, kui praeguses tekstis on. toon näite, et kui me rääkisime äh, pangasisese määra üle Taanis, siis kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ütles Äh, sisendandmete esitajad, me tõepoolest ei näe, kuidas see indeks on kokku pandud, see ei ole läbipaistev, me ei saa nende sisendandmete kvaliteeti hinnata ning me ei saa selle tulemuse eest ka vastutada. ja me teame, et neil on äh, õigus siis nõuda äh, sisendandmete esitajatelt oma panust ning haldajatena peaksid nad ka väga selgelt omad nõuded esitama esitajatele. väga paljudki äh, nendeks äh, korraldatud näitajate moonutustest, mis toimub, äh, toimub just äh, andmete esitajate tasandil ja haldajad ei saa siin eriti midagi muuta. mina tahaksin kindlasti seista selle eest, et tasakaal oleks paigas, ma ei räägi siin konkreetsetest muudatusettepanekutest praegu, aga me peaksime nendel teemadel üle mõtlema pädevate ametite kogu sada neli ja sada kuni sada kaheksa muudatusettepanekud on murettekitavad. sada neli oleme me siin äh, näinud, et see peaks olema info jagamise organ, mis on tegelikult äh, nõrgem kui komisjoni ettepanekus, sellepärast et seal on meil olemas otsustusjõud ka ja kindlasti on see nõrgem kui komisjoni algne ettepanek. mida me siis siin püüame saavutada, nii nagu ma esimesel koosolekul ütlesin, on see, et kolleegiumitel oleks äh, olulisem roll, kui me räägime äh, väga tähtsatest korraldatud näitajatest äh, liigu-, Euroopa Liidu tasandil. mis puudutab sanktsioone, siis ma mõtlen selle peale, mille, milline on siis turu kurvitamis, kuritarvitamismäärusega kooskõlas olev ja kapitalinõuete direktiiviga kooskõlas olev proportsionaalne võimalus äh, siin me räägime siin muidugi otsesest turu kuritarvitamisest, siin me võiksime rääkida erinevatest sanktsioonide tasandist ka, aga mind huvitab ka komisjoni poolt, milline on see lävend, mida nemad on ette pannud, mis on praegu madalam kui turu kuritarvitamise määrusest, mis on nendele, nende ettepaneku loogika? ja siis käitumiskoodeks, mis on ka kolmandate riikidega seotud see on tegelikult päris keerukas küsimus, mida lahendada. sest me tahame, et meil oleks standardkeskkond, aga samas teisest küljest me tahame, et see kõik ka praktikas töötaks. üks asi, mida ma võin siin öelda, on see, et me tahame kindlasti, et käitumiskoodeks oleks õiguslikult side, siduv niipea kui see võima-, nii palju, kui see võimalik on ja praegu pean ma nüüd vaatama täpselt, kuidas seda olukorda lahendada, sellepärast et jah, ma näen, et äh, siin mõningad konksud on aga üleüldiselt äh, hästi tehtud töö, suur tänu ja ootame koostööd um,. Thank you very much, Emily, now for the. suur tänu, Emily ja nüüd äh, Philipp Lamberts, palun roheliste nimel. jah, võin äh, olla päri mitmete asjadega, mis juba kolm eelkõnelejat on öelnud. ma arvan, et see, et kokkuleppele jõuame, on ülimalt tõenäoline. tahaksin keskenduda siin mõnele asjale. kaks valdkonda kus, äh, mille puhul me ei ole päris kindel, mida teha, on esiteks kolmandate riikide süsteemid ja sätted kolmandate riikide kohta üldiselt ning siis äh, äh, määruse kohaldusala kitsendamine nii, et see korraldusnäitajate haldajatele rakenduks, ma ei ole kindel, et see on päris pragmaatiline lähenemine ja, või kõige tõhusam meetod läheneda sellele küsimusele. Äh, definitsioonid ja kohaldusala. meie äh, paneks siia samuti sisse äh, börsivälised finantsinstrumendid. artikkel viis lõige kolmteist puudutab seda. siis siin on kirjas ka, et emissiooni Äh, kvoodid on siin samuti rahvusvaheliste varade hulga arvatud ja intressimäärad ning ka äh, muud taolised instrumendid peaksid olema esmajärelevalve all, need on siis äh, sellised määrad, mis, millega kaubeldakse siseturul ja ei saa täpselt aru, mikspärast ESMA peaks nende eest siin praegu järelevalvet äh, teostama. ning äh, kolleegiumites äh, ESMA rolli rõhutamine nii nagu eelkõnelejad ütlesid, kui me oleme siseturu osas võtame asja tõsiselt, siis äh, loomulikult nendel korraldajatel, näitajatel ei ole konkreetse liikmesriigi turuga midagi pistmist, pigem Euroopa-ülese ja globaalse turuga ja seetõttu peaks olema esmapeamine vastutaja. kõik, mis ei ole esmajärelevalve all, peaksime me ütlema, et ülevaateklausel peaks suunama meid selles suunas tulevikus. nii et ma ei tea, kas me saame selle ettepaneku taha äh, enamuse, et Euroopa rolli tuleks rõhutada siin äh, komisjon on praegu vältinud seda võimalust, aga me saame näha, kuidas üleilmset turgu on mõjutanud mittefunktsionaalsed näitajate süsteemid ja ka, et järelevalve on läbi kukkunud, sellele olukorrale tuleb teha lõpp ja mina isiklikult ei aktsepteeri seda, et teatud liikmesriikide turud on paremini reguleeritud kui teised et rahvusvahelisi näitajaid ei saa ju kohalikul tasandil hästi reguleerida. nüüd äh, ECR-i nimel palun Tüüki äh, Epik. suur tänu, proua esinaine, ma tervitan teie raportit ja ma arvan, et see on komisjoni algsele ettepanekule väga oluline täiendus ja parendus, mis puudutab äh, Äh, kohaldusala, siis on väga hea meel meil tõdeda, et me oleme ainult süsteemselt olulistele indeksitele suunanud äh, meie kohaldusala. Äh, ma ei ole päris kõikide teie kriteeriumitega nõus, Sharon, eriti see, mis te olete pannud siin saja tuhande euro kohta kirja lävendina, aga põhimõtteliselt me oleme nõus. me ei unusta, mikspärast seda ettepanekut üldse algselt vastu võeti, nimelt läbikukkumised teatud juhtumistel ja seetõttu peaksime me määruse teksti lõplikult kokku leppima niipea kui võimalik. ainuke võimalik on seda äh, teha nii, et äh, teatud teised äh, korraldatud näitajad tuuakse siia hiljem sisse. tarbijarisk ja süsteemne risk ei ole sama asi, nii et neid asju ei saa segamini ajada. kolmanda riigi ettede puhul ma tunnustan teie lähenemist, et paindlik režiim peaks olema ei ole tõenäoline, et ükski teine suur riik äh, võiks äh, Josko põhimõtteid praktikas nii kiiresti rakendada, nii et me ei tohiks kindlasti ennast isolatsiooni panna. üldiselt ma arvan, et me liigume õiges suunas. kui me oleme, seisame selle eest, et äh, selliste näitajate režiim parendataks kohas, kus on kitsaskohad, siis kindlasti on olukorda võimalik parandada suur tänu, ütleb Sharon Pauls, kas on veel äh, liikmeid, kes sooviksid sõna? siin on kõnelejate nimekiri. Venel Langen kõigepealt. siiski variraportöör, keegi jäi äh, vahele siin. Äh, pöördume kuue variraportööri poole tagasi, teil on sõna. Obrigada, eu vou falar em português. Obrigada. Um, bem, uh, relativamente eh, à proposta. suur tänu. väga palju on juba siin öeldud. ja ma olen üldiselt nõus kolleegidega, kes enne mind kõnelesid. Äh, ja võimalused kokkuleppe saavutamiseks on äh, suurepärased. põhimõttelisi probleeme meil ei ole Sharoni ettepanekuga seoses, nii et ma arvan, et üldiselt on meil, nagu ma ütlesin, valitseb meie hulgas konsensus. ja üldiselt me oleme ju kõik ühel meelel selles küsimuses, mida me tahaksime selle ettepanekuga saavutada. järelevalve küsimuses, reguleerimise küsimuses ja nendesamade näitajate küsimuses ja reguleerimisala laiendamise põhimine, samad mured on meil nagu äh, juba eelkõnelejad on siin rääkinud. me peame olema väga ettevaatlikult selles osas, et ei hakata koostama erinevaid nimekirju siis proportsionaalsuse põhimõttega oleme nõus, oleme nõus ka esmaettepanekuga Äh, ja esmavolitusi tuleb tugevdada. ja me peame vaatama, mida me saame teha. mina olen ITRE arvamuse äh, raportöör ja mul on ka mõningad mureküsimused, mida ma tahaksin välja tuua. mõningaid üldisemaid ja mõningaid äh, täpsemaid mureküsimusi. me peaksime püüdma kõigepealt äh, vältida sellist olukorda, kus me loome kaootilise olukorda, mida ei saa enam hallata. Äh, ei oska olla, on oma normid ja me peame nendest lähtuma ja meil on äh, nende normide hindamine käigus praegusel hetkel tulemusi oodatakse kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprilliks ja just sel ajal me praegu räägime meie ettepanekutest. ma tahaksin teada, kuidas me täpselt saame neid kahte asja paralleelselt hallata, Josko hindamistööd ja meie tööd. igal juhul peaks nende vahel valitsema kooskõla. ja üldiselt olen ma Sarani ettepanekuga nõus. olen ka üleminekuperioodiga kolmkümmend kuud nõus Need ettepanekud on meie jaoks huvitavad üldiselt, sellepärast et kaupade, põhikaupade commodities puhul olen rääkinud sellest ITRE komisjoni variraportööridega, et selles küsimuses on mõningad probleemid, mis ei ole veel päris lahendust leidnud ja mis on meil arutelust kahe silma vahele jäänud. ja äh, panuste vähenemine üldiselt äh, rangemate eeskirjade tingimustes on üks oht. ja teine probleem. Need nõndanimetatud äh, näitajad, millest me lähtume, võrdlusnäitajad, benchmarkid kuidas me saame tagada seda, et neis on järeleva, järjepidevus. Neid näitajaid kasutatakse aastad. ja üldine kolmas probleem, milline sõltub sellest, millise komisjoniga Euroopa Parlamendis on tegemas, metodoloogid metoodika, metoodika muutus. me peaksime iga hinna eest vältima seda, et metoodika muutust kasutatakse ära manipuleerimise eesmärgil. Need on sellised üldisemad probleemid, lisaks sellele äh, need probleemid, mida mainisid eelkõnelejad. ka haldus sanktsioonid on problemaatilised. artikkel kolmkümmend kaks, lõige kaks, seal räägitakse ajutisest keelustamisest ja tegevuse peatamisest rikkujate puhul. miks me ei näe ette halduskomis-, haldussanktsioone. ja need on siis minu tõstatatavad mureküsimused, aitäh. Okay, thank you very much. Now I go to the general. suur tänu, nüüd üldine nimekiri ja vabandust sõna äh, segaduse eest, ütleb proua esinaine Verne Lange kõigepealt. suur tänu, proua esinaine. mina tahaksin olla nõus sellega, mida ütles kolleeg Mitchell äh, ta rääkis kõikidest kõige olulisematest kriitikapunktidest. tahaksin aga siia juurde lisada, et selle ettepaneku eesmärk leiab väga tugevat toetust. sellegipoolest peame aga vaadata, millised määrused juba praegusel hetkel olemas on. sest äh, ka MIFID-i määrus on siin väga oluline konkreetselt, äh, nii nagu kolleegid äh, juba kinnitada saavad, on praegu olemas samasuguse tähendusega reegel Ähm, määrus ja ähm, me peaksime vaatama, et asjad on omavahel kooskõlas. Marissa ei ole ITRES mitte variraportööriks, vaid päris raportööriks, nii et me tooraineid, energiat, turge ja indekseid peame teisiti käsitlema. siin on kindlasti vaja äh, määrustikku, siin me oleme nõus äh, siin äh, lisas kolm on toodud välja Äh, äh, küsimused, mis ei ole minu arust asjakohased ainult lisasse panna, vaid äh, on vaja ka terviktekstis kajastada. siin peab kindlasti jagama seda arvamust, et ITRE raportis peaks olema need asjad toodud eraldi välja siin me räägime, et turupõhiseid hindu peab maksma nende toodete eest, mis on loodud turgudel, kus on vähe läbipaistvust. sellised äh, füüsiliselt korraldatud näitajatega hinnad äh, on praegu äh, loodud nende eh, näitajate loojate poolt, kes küsivad raha oma teenuste eest, seetõttu ei saa me kindlasti mitte öelda, et nad annavad ära kõik need andmed, mille nimel, mille baasil nad neid näitajaid loovad, sest et see on ju nende ärimudeli tuumaks rahvusvaheline toorainete turg ei saa luua olukorda, kus eh, korraldatud näitajad eh, peaksid äh, peegeldama äh, maailmaturu olukorda. mina ei kujuta ette, et me Euroopa Liidus saame ette kirjutada oma määrustes Aasia ja Ameerika Ühendriikide jaoks ning et äh, Venemaa ja teised, näiteks OPEC-i naftat tootvad riigid annavad meile algsed andmed käsi, käsutada, kui meil ei ole ühtset reeglistikku laiemaks süsteemiks kui lihtsalt Euroopa Liidus. seetõttu on põhiline tingimus läbipaistvus, äh, läbipaistvust ei saa äh, kindlasti trahvirahadega saavutada üks koma seitse miljardit eurot, äh, siin on juhtum olemas, nii et läbipaistvus on vaja, selle jaoks on meil vaja järelevalvereegleid, eriti just kriitiliste korraldatud näitajate puhul, aga samas tuleb muidugi eristada, kas need näitajad on seotud mingite konkreetsete toodetega näiteks investeeringufondid või tuletisinstrumendid. ja see on hoopis teistsugune alus kui siis, kui me räägime konkreetsetest kaupadest. ja just energia ja naftasektoris on kindlasti vaja erireeglistikku. minu ettepanek on seetõttu, et me vaatame selle määruse organisatoorset Äh, aspekti, vaatame täpselt, millised sätted on meie õigusaktis kuuluvad ja ähm, üksikuid menetlusi siin ei saa äh, muuta. mina teeksin ettepanekut äh, näiteks, et äh, to-, toorained, energia ja nii edasi oleks eraldi käsitletavad, aitäh uh,. Thank you very much uh.... suur tänu, Arvo Schmidt, palun. suur tänu, proua esinejana ja suur tänu tänan ka selle suurepärase raporti eest, mis on äh, hiilgav nagu alati teie puhul. mina olen pärit äh, väikesest riigist, kus on väike valuuta. ja meil on noh, oma probleeme, millega te olete loomulikult tuttavad ja mõningad muudatusettepanekud äh, on seda asjaolu ka arvesse võtnud, aga ma arvan, et seda väärib siiski, see väärib siiski ka esiletõstmist siin kontekstis, minu Taani kolleeg proua Turunen ei teinud seda, aga äh, Kaibor ja Naibor jah, äh, meil on mõningaid probleeme, nagu te teate. mulle meeldib, meile meeldib euro, mulle meeldib euro, mulle meeldiks olla ka euroalal, äh, aga me paraku seda ei ole ja äh, Suurbritannia nael on küll äh, suur valuuta, Rootsi kroon seda ei ole ja meil on vaja paindlikkust seetõttu. Teie muudatusettepanekud on seda arvesse võtnud, kuid ma siiski juhiksin teie tähelepanu sellele vajadusele. ma ei ole kõikide äh, üksikasjadega tuttav, aga Staiboril Stockholmis ei ole olnud mingisuguseid probleeme, asjad on toiminud, mida iganes see tähendaks. aga kordaksin veel üle seda, mida ütles Gay Mitchell äh, nende äh, rikkumistest teatajate kohta et see on õige ja läbipaistvus on väga oluline. Teie sõnavõtt oli mulle päris meelelahutuslik, läbipaistvus on tänapäeval väga oluline ja kui ma äh, kui ma üheksakümne üheksandal aastal äh, siia kotta tulin, siis äh, sellest nii palju ei lauldud nii-öelda. läbipaistvus võib alati tekitada probleeme ja kõikides valdkondades, iseäranis äh, finantssektoris, on läbipaistvus siiski eluliselt oluline, mõned küll ütlevad, et läbipaistvust võib kurjasti ära kasutada, kuid ähm, sellised juhtumid on parak-, on õnneks siiski harvad ja üldiselt on läbipaistvus ikkagi hea asi. suur tänu, Sharon! ja ma tean, et te rääkisite ka Oslo, Kopenhaageni ja Stockholmi inimestega. Uh, Venner, palusite sõna? ma tahtsin veel minu hinnatud kolleegi Ole Schmidti märguse äh, peale öelda, et enne finantsturgude kriisi, enne selle kriisi algust äh, McCreevy liberaalse volinikuna ei tahtnud ei läbipaistvust ega ka minimaalset reguleerimisvõimalust me oleme läbi Pervanche Peresi suu seda juba mitmeid kordi nõudnud parlamendi poolt, tahaksin lihtsalt seda kõike meenutada sulle, kallis Olle. Olle? Äh. Olle vastab kallis kolleeg, siis ma tahaksin öelda sulle nii. meil on erinevad traditsioonid Iirimaa ja Rootsi vahel. meie tui-, tuhat seitsesada kuus, tuhat seitsesada seitsekümmend kuus tuli meil juba läbipaistvus pildile. kas ma võiksin ka midagi öelda, kuna Iirimaad nimetati? mõnisada aastat enne seda olid nad meie maal ja tegid seal hullu asja. tänan, kallid kolleegid tahaksin vastata mõningatele teie märkustele tervitan kõiki muudatusettepanekuid ja mida rohkem seda uhkem julgen isegi öelda sest nagu kai mitchell ütles et ma olen töötanud selle asja kallal tõesti väga kiiresti, kibekiiresti ja mind on ka väga raske kätte saada, sest ma enamasti juhatan midagi kuskil ja ma ei saa teistel koosolekutel käia siis. sellepärast tahaksin väga kaasavat lähenemisviisi kasutada muudatusettepanekutele. ma ütlesin, et ma panin mõned asjad esialgu välja selleks, et vastuseid saada teie käest sellepärast, et kõik alles kaaluvad ja mõtlevad, kuidas äh, neid küsimusi lahendada ja kui äh, me leiame, et asi on liiga keeruline, siis jätamegi pooleli, sellepärast ma viskasingi mõned asjad õhku, nagu see saja miljardine äh, lävend ja ma olen tõesti Keiga nõus selles mõttes, et ehk me peaksime vaatama kõiki kategooriaid ja neid äh, üle analüüsima. samas aga püüan hoiduda sellest, et kui meil on kriitilise tähtsusega korraldatud näitajad ja siis me eh, lubame delegeeritud aktide ja esma reeglite kaudu kõik ära teha, siis pärast, siis see on kindlasti liiga vähe, liiga vähe, meie tahaksime ikka sisulisemat raamistikku võib-olla mõnes kohas on võimalik lubada seda, aga ma arvan, see teid kindlasti ei rahulda. kui me selles äh, järk-järgulise kehtestamise idee sisse toome, mida ma välja pakkusin ja kui me saaksime kohandada neid kategooriaid ja arve pisut äh, ja tuua selli, sisse selle näitlikkuse põhimõtte, et siis võib-olla on parem selle asja kallal töötada ja siis võib-olla jõuame ka selle Kaibori äh, küsimuse juurde ja selle ära klaarida, selles mõttes, et oleksid mingisugused suunised selle kohta, et kas esma kõike võiks siis nagu ära teha. ma olulise tähtsusega korraldatud näitajate puhul seda ei teinud, aga see Kaibori küsimus näitab tõesti, et võib-olla meil on tarvis proportsionaalsust tarvis kasutada, võib-olla isegi nende puhul ja mõistan ka seda, et äh, neil võib olla raske aru saada, kas nad on nagu sees või väljas, kui see lävend on selline range. tuleb aktiivsemalt mõelda selle küsimuse üle. mis puudutab statistika keskasutusi, see on veel teine küsimus. ma võtsin sellise seisukoha, et ma ei tahtnud esimeses tasemes nii Äh, karmilt läheneda, isegi mitte keskpankadele, sellepärast jätsin nemad välja ja ma tahaksin, et ESMA ütleks siin ja kujundaks seisukoha, et ESMA ütleks, et keskpangad, äh, statistikaametid, neil on oma juhtimisreeglid <clears throat> nii et sellepärast, et nemad ei ole ka ja sellel põhjusel nemad ei ole ka kaasatud siia mingil hetkel me tahame teada muidugi, missugused on need täpsed samaväärsed sätted. muidugi see tekitab meile vähem muret keskstatistikaametite puhul, sellepärast et nende puhul on kõik niikuinii avalik ja valitsused kontrollivad seda ja nii edasi, aga ta mõnel puhul, näiteks keskpankade puhul ei ole asjad nii läbipaistvad, sellepärast ma tahaksin neid kohelda sarnasel viisil selleks, et saada pisut suuremat läbipaistvust, et oleks täiesti selge, missugused need juhtimise korraldused on seal, et nad saaksid nõnda ütelda. ja siis sedasama saaks kohaldada ka teiste puhul, äh, kellele võiks siis lubada ka pisut kergemat režiimi, kuna juba on olemas paigas mingisugused muud juhtimisreeglid või infovahetus toimub automaatselt, siis see käitumiskoodeksi küsimus, see on väga keeruline ma arvan, et nagu paljudki teie, teist arvate, et seda kasutada saab ainult siis, kui ta on praktilise väärtusega. ja meeles tuleb pidada ka neid erinevat liiki korraldatud näitajaid. mõne puhul on väga suhteliselt vähe sisedandmete esitajaid ja sel puhul on väga oluline, et oleks teada palju rohkem, mis on toimumas, kui on tuhandeid sisendandmete esitajaid Äh, korjatakse lihtsalt info kokku ja taolisel juhul on manipuleerida andmeid palju raskem. ma tean, inimesed on proovinud seda ja ei ole toimunud, ei ole õnnestunud see neil just sellepärast, et on nii palju andmete esitajaid. aga äh, kui kellelgi sunnitakse, sunnitakse käsi alla panema sellisele paberile, siis eh, selgub, et on, ei oldagi valmis seda tegema, nii et me peame olema suhteliselt ettevaatlikud siin. Eh, siis eh, korraldajate küsimus. Te peate ju teadma, kes on teie sisendandmete esitajad korraldajad peavad seda teadma, et nad on ikka ausad, tõhusad, see ei ole keegi kuskilt nurga tagant, kes ka tahab osa saada sellest, et hakkab kujundama näiteks nafta hinda, see oli küll nüüd ütleme üks äärmuslik näide, aga aga et need, kes on korraldajad, et nendel on ka vastutus, et nad teavad oma äri, oma asja, nad teavad, kes on nende andmete esindaja, esitajad ja et see oleks ka proportsionaalne selle korraldatud näitaja struktuuriga nii et on mõningad asjad, mis on seotud metoodikaga samuti, no näiteks e, börsidel on lihtsalt niisugune lihtne tehinguandmete käitlemine ja ei ole mingisugust mõtet neid asju hakata koormama, kui niikuinii andmed on seal automaatsed ja samal ajal, kui metoodika üle on nõuetekohane järelevalve olemas kaupade puhul on asi väga keeruline ja siin ongi meil just vägagi tarvis seda etapiviisilist äh, lähenemist tarvis. nii et kui meil on võimalus, peab olema võimalus alati reageerida siis, kui midagi tekitab muret. et siis on võimalik seda etapiviisilist lähenemist kasutada, nõnda et IOSCO põhimõtted äh, jõuaksid ka järele seoses kaupade indeksitega. mõned riigi, lisad lähevad kaugemale kui Osko põhimõtetki praegu, nii et siin on mõlemaid tarvis pisut muuta samal viisil. aga need, kes tegelevad selle teemaga, tulevad samuti oma mõtetega välja arvestades seda, kui kiiresti siin on tegevus toimunud, siis ma tunnistan, et toda osa ei ole ma väga põhjalikult käsitlenud. siis reguleeritud andmed, kas me peame neid erinevateks andmeliikideks jagama, siis avalikustajad artiklis üksteist ja see on ka ühes lisas ära kirjutatud ja võib-olla ka käitumiskoodeksis nende sätete tugevamaks muutmine mulle probleemi ei valmista kui keegi kolleeg, kolleeg soovib osaleda jah palun kolleegiumid see küsimus on keerukas ma püüdsin neid natukene lihtsustada sest ma kardan et et võib-olla seal toimub rohkemat kui tegelikult tarvis on ja kui liiga palju on seda asja käimas siis võib tekitada ka probleeme Äh, ma olen nüüd vist äh, käsitlenud neid küsimusi, mis tõstatati. nüüd veel esmarollist ja kus nende roll võiks olla tugevam. olen selle üle järele mõelnud. peame siin olema ettevaatlikud. esma on suhteliselt väike asutus ja me võime neile liiga suure koorma panna. Ühendkuningriigis finantskäitumise asutus või amet on palju suurem äh, ja ja nemadki on väga murelikud juba selle üle, kui nad peavad kõike seda hakkama reguleerima, mis siin ette on nähtud nii et äh, kui juba suured regulaatorid muretsevad, siis me peame tõesti siin ähm, tasakesi ettevaatlikult liikuma. mulle probleeme ei valmista ka järgmine et kui esma teeb suunised ja tehnilised standardid kirja paneb öö, äh, ja teeb need asjad ära võib-olla on ka konkreetseid erijuhtumeid kus on tähtsad olulised korraldatud näitajad piiriülese tähtsusega öö, äh, seoses sellega et ka info tuleb piiriüleselt aga siiski võib äh, selguda et see seegi on esma jaoks liik ja suur ülesanne. see on pisut nagu äh, ühtne järelevalvemehhanism, kus esmal on väga palju vastutust, aga osa sellest delegeeritakse liikmesriikidele tagasi, et nemad selle korraldaksid. et siin on nagu niisugune suurem tagasi delegeerimine aga on selline võimalus, et on siiski ette nähtud võimalus, et ESMA sekkub ja siis otsustab, kuidas käituda. sel- ja see säte on siis seal paigas ja kui pädev asutus leiab, et tuleks pigem midagi ESMA poolt ette võtta, siis ESMA-l peaks olema ka võimekus seda teha. ma ootan suure huviga, millised on kolleegide ettepanekud selles vallas ja võib-olla siis töötame välja kompromissid selle kohta, kuidas see kõik peaks toimuma aga tegemist on nii laia valdkonnaga, et kui me kõik asjad esmaette kanname, siis võib-olla tõesti öö, tekitame pigem suure probleemi, sest on ju veel palju muid valdkondi. ja ma tõesti huviga ootan, mida ITRE saadab meile kaupade kohta meil on probleeme, eh, kus asjad puudutavad, kus asjad on harilikult olnud lihtsalt hinnad ja järsku nendest on saanud nüüd korraldatud näitajad hoopis, mis me nendega teeme. ma olen väga teadlik sellest küsimusest, nii et teile, kes te selle töö ära tegite, olen ma väga tänulik selle eest. mainisite ka seda, kui äh, sisendandmed vähenevad äh, Eh, see on samamoodi, et kui eh, eh, korraldajatel kästakse lõpuks alla kirjutada, et siis nad kaovad ära lihtsalt. ja see puudutab ka Euribori näiteks, et kui meil sellist jätkuvust, jätkuvat tegevust ei ole, mis meil on tarvis, siis see tekitab probleeme. ja kas me peaksime veel tegema midagi mõistete osas, küsin ma endaltki, et kes on need järelevalvatavad Äh, asutused, kas meil on mingeid eraldi kategooriaid siin tarvis teha? asi hakkab juba siin keeruliseks liiga minema. Need kolleegid, kes äh, ITRE komisjonis äh, on liikmed, võiksid mind ehk abistada muudatusettepanekutega selles suunas ja Werner rääkis andmete müügist, seda ma olen käsitlenud me ei saa õigustatud legitiimsete kommertshuvidest, huvidest üle tallata. ma olen ise ju ameti järgi patendivolinik, nii et mul on võimalik selles asjas ka öö, oma ametialast teadmist, ametialaseid teadmisi kasutada, aga tõesti, ma vaatan asja väga öö, hoolikalt siin, sest see on, tege-, on põhjendatud mure. ma ei palunud komisjonil sõna võtta, sest me hakkame nüüd ajast maha jääma, aga kui nüüd paaniliselt komisjon tahaks sõna võtta, siis väga lühidalt palun. nii et kui komisjoni komisjon oli ideid selle kohta, kuidas neid probleeme lahendada, mida nimetasin mina siin ja mu kolleegid, siis me suure huviga ootame neid. mida rohkem teavet meil on, seda parem ja pean arvatavasti pühapäeval maha istuma ja selle materjali uuesti läbi vaatama ja otsustama, kuidas äh, omaenda muudatusettepanekuid veel lisada. nii et kui keegi tahab veel lisada midagi, siis äh, saatke oma muudatused ruttu, pärastpoole mul ei pruugi aega olla enam. muudatusettepanekute tähtaeg on kell viis, kuueteistkümnendal detsembril. siis arutame kahekümnendal jaanuaril ja kolmekümnendal tahaksime hääletada, mis tähendab seda, et kui nõukogu tahab vaadata seda, mida me oleme teinud, siis me saaksime ka õige rutuliselt lõpule jõuda. aga muidu toimub hääletus täiskogul. ja siis juba uus parlamendi koosseis saab selle materjaliga jätkata, aga võib-olla eesistuja äh, näeb, et me hakkame ehk konsensusele jõudma, et siis eesistuja vaataks meie mõtteid ja liikmesriigid võiksid hakata mõtlema selle üle. suur tänu, kallid kolleegid, ja nüüd on meil järgmine päevakorrapunkt, mis on number kaheksa ja käsitleb ühist käibemaksusüsteemi ning raporti projekt on Ivo Strešekilt. Ivo, kui sa ootaksid paar minutit, kui inimesed kavatsevad ära minna, et siis inimesed läheksid ruttu välja ja siis Ivo saaks, saaks rääkida tasase häälega ja ei peaks siin kõva häälega hõikama. Okay. Because it was, previously was at 11, so maybe they didn't get the message. It was moving uh, out past 10. Well, it's 11 now anyway. Exactly. Yeah.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 lugupeetud daamid ja härrad. heidan pilgi, pilgu ümberringi siin saalis ja ei olegi kedagi jäänud, et resolutsiooni projekti käsitleda, see on ju tegelikult hea märk. see, ma eeldan, et see tähendab, et tegemist et teemaga, mis ei tekita suuri vastuolusid ning mis leiab kindlasti äh, mis saab kindlasti äh, erinevate fraktsioonide saadikute laiapõhjalise toetuse osaliseks. käibemaks on äh, üsna hiljutine maksuliik meie maksuajaloos. aga käibemaksul on oma positiivsed küljed, oma negatiivsed küljed, äh, riigisüsteemi haldusorganisatsioonid, äh, kelle leiavad sedasama, äh, käibus, käibemaks toob tulusid, kuid käibemaksuga kaasneb paraku sageli ka palju pettusi. ning käibemaksu negatiivseks küljeks ongi see, et käibemaks on keerulise ülesehitusega maks ja väga kerge on oma maksukohustuslikku kohustustest kõrvale hiirida, kui käibemaksusüsteem on keeruline. ja komisjon, Euroopa Komisjon esitas meile väga hea dokumendi, see on kergesti mõistetav. komisjoni tekstis ei ole vastuolusid ja pean ütlema, et komisjoni ettepanek liigub õiges suunas Mhm, leiame, et tegemist on praktilise ettepanekuga, tegemist on ettepanekuga, millest võiks olla palju abi piiriüleste tehingute kergendamiseks. mõnikord on piiriülene kaubandus keeruline ja äh, iseäranis sellega seotud käibemaksu deklareerimine kui me standardiseerime, me standardime deklaratsioonid, siis tuleb seda teha lähtuvalt teatavatest põhimõtetest, kindlasti on vaja käibemaksudeklaratsioonide lihtsustamist seoses standardimisega. see on Euroopa majanduspiirkonna seisukohast väga oluline. me tahame saavutada seda, et teenusepakkujatel oleks kergem pakkuda oma teenuseid Euroopa Liidu teistes riikides ning see võimaldaks ka maksuametitel paremat ülevaadet saada käibemaksust. tegemist on algatusega, mis muudab ettevõtete elu kergemaks, sellepärast et kui te olete, kui teil on kogemusi piiriülese kaubandusega, siis teate isegi, et maksutakistused võivad selle protsessi muuta keerukaks. Euroopa Komisjon, mis on heaks uudiseks meie finantsministeeriumitele, Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku standardse käibemaksudeklaratsiooni kohta ja see aitaks meil kokku hoida halduskoormust äh, umbes viisteist miljardit eurot äh, kalendriaastas. ja see kokkuhoid äh, ei ole sugugi mitte väike. mis puudutab ähm, ettepaneku sisulist külge, siis siin on toodud miinimumteabeühikute äh, arv, viis kolonni tuleb täita ja selline standardne vorm äh, on lihtsustatud liikmesriikide jaoks või ettevõtete jaoks, kes peavad, mm, kes peavad tegutsema erinevates liikmesriikides ja erinevates liikmesriikides on erinevad kombed. seda tuleb samuti arvesse võtta. komisjoni ettepanek on siin paindlik ja ähm, liikmes, liikmesriigid võivad nõuda täiendavat teavet, kui see on hädavajalik. ja seda täiendavat informatsiooni tuleb samuti esitada standardses, standardsel kujul ja on veel mõningad elemendid, mida ma tahaksin siin välja tuua omalt poolt. deklaratsiooni esitamiseks on üks kuu. selles ettepanekus võetakse arvesse seda, et väikestel ettevõtetel on vaja rohkem aega. väikestele ja keskmiste suurustega ettevõtetele tuleks käibemaksu esitamiseks anda kolm kuud, sellepärast et muidu see tekitaks neile täiendavaid kulutusi ja liigset äh, koormust kokkuvõtlikult võin ma öelda, et ka Euroopa Komisjoni ettepanek on praktiline, aitab vähendada halduskoormust, aitab kokku hoida vahendeid, vähem on äh, halduskulusid ning mis kõige tähtsam, see muudab äh, käibemaksupettuste, äh, pettused keerulisemaks, eriti kui tegemist on piiriülese majandustegevusega ja äh, ma tahaksin tänada ka variraportööri koostöö eest, kes on äh, aidanud kaasa sellele tööle ja ma tänaksin ka Euroopa Komisjoni esitatud dokumentide kvaliteedi eest. suur tänu. Mitchell, palun. suur tänu, lugupeetud esinaine. kolleeg Saia palus mul oma kommentaarid variraportöörina teile ette kanda ja mul on hea meel seda teha. ta leiab, et komisjoni ettepanek on teretulnud, vägagi ajakohane ja raportööri äh, töö on vastuvõetav, hoolimata sellest, et siin on veedetud karussell pettustele, mis võib-olla äh, vajab teatavat selgitust, vajab selgitust see, kuidas täpselt see direktiiv karussellpettusi mõjutab. ettepanek üldiselt on koostatud hästi ja tal on kommentaar, tal on ainult üksikuid kommentaare, need kommentaarid oleksid järgmised lähtuvalt sellest ettepanekutest kõik, peaksid kõik standardsed ähm, käibemaksudeklaratsioonid hõlmava viite standard äh, voor, voo, veergu ja kahe ja liikmesriigid võivad nõuda veel kaheksa täiendavat äh, veergu ja kolme, kolmeteistkümmet täiendavat äh, info välja ja seetõttu deklaratsioonid ei oleks siis liikmesriikides siiski täpselt ühesugused, ühesugune osa oleks ainult äh, need viis kohustuslikku teabevälja. ettevõtted peaksid endiselt uurima seda, millised nõuded kehtivad erinevates liikmesriikides, aga äh, seda tööd, see töö oleks nende jaoks vähem, väiksemaks koormaks. kolleeg Essayale jääb, et nõutavate teabeväljade arvu tuleks veelgi vähendada komisjoni ettepanekut analüüsides. liikmesriikide käibemaksueeskirjad on äärmiselt erinevad ja seetõttu oleks põhjendatud, et liikmesriigid esitavad selgeid ja lühikesi suuniseid selle kohta, mida tuleb täpselt käibemaksudeklaratsiooni igale väljale märkida Neid suuniseid tuleks, need suunised tuleks avaldada vähemalt inglise keeles, aga ideaalolukorras kõikides Euroopa keeltes. loodetavasti, lugupeetud esimees, see probleem laheneb siis, kui komisjoni käibemaksu veebiportaali probleem saab lahendatud, aga praegu paistab, et see portaal ei ole siiski päris valmis ega valmi lähitulevikuks. lähtuvalt ettepanekutele, e-, ettepanekule võivad ettevõtted esitada käibemaksu deklaratsioonid elektrooniliselt kõikides liikmesriikides ning selleks peab olema hästi toimiv elektroonilise allkirja süsteem. elektrooniline arhiveerimine on äh, vägagi levinud, kuid äh, me ei tea, kuidas Saia, kolleeg Saia kahtleb, kuidas liikmesriikide väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted sellega toime tulevad kolleeg Saia ootab edasisi arutelusid ning äh, jääb lootma viljakale koostööle raportööriga, kes on selles küsimuses juba paljugi saavutatud. proua, proua Saia äh, loodab, et kokkuleppele jõudmine ei valmista suuri raskusi ette. suur tänu. kas komisjon soovib seda teemat kommenteerida? ei suur tänu, proua esimees, kõigepealt tahaksin tänada härra Stretšekit suurepärase raporti eest. tahaksin tänada ka seda, et te toetasite komisjoni ettepanekut, rõhutaksin, et tegemist on äärmiselt olulise ettepanekuga ja me arvutasime välja, et see aitaks meil kokku hoida peaaegu viisteist miljardit eurot kalendriaastas halduskoormust ettevõtetele, see on oluline eriti kõige väiksemate ettevõtete seisukohast. tegemist on ettepanekuga, mis peaks muutma piiriülese kaubandustegevuse kergemaks ning äh, mis peaks äh, aitama kaasa äh, TVA käibemaksu te teoreetilise ja reaalse laekumise vahet ja käibemaksupettusi, mis, mis on ühe hinnangu arvel sada üheksakümmend kolm miljardit eurot, mis on väga suur summa. nii et see on minu poolt kõik selles küsimuses. suur tänu. Iva, kui soovid midagi veel lisada lõpetuseks? võib-olla paar lauset ka mina ootan rõõmuga koostööd teiste variraportööridega. ja Kei mainitud probleeme on kerge lahendada, ma arvan, et mingisuguseid üllatatu, üllatamatuid probleeme sellega ei teki. aitäh! aitäh! muudatusettepanekute esitamise päeva tähtaeg on äh, kuueteistkümnendal detsembril kell viis, arutelu kahekümne teisel jaanuaril ja hääletame kolmekümnendal ning äh, veebruari teisel täiskogu osaistungjärgul on plaanis selle toimikuga minna täiskogu ette. me oleme oma päevakorraga jõudnud juba päris kaugele, järgmine päevakorrapunkt on, on meil majandusdialoog Edward Skiklunaga ja peatame siis praegu meie komisjoni koosoleku ning jätkame oma tööd uuesti kell üksteist kolmkümmend ning äh, loodan, et nii teie kui ka teised äh, tulete tagasi. aitäh! Thank you.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 Right, I, I, I, we are obviously very delighted. mul on väga hea meel, et Edward on tagasi meie komisjonis. istub peaaegu sama koha peal, kus ta tavatses istuda asepresidendina, aseesimehena ning ma pean teda väga tänama tehtud töö eest tollal, eriti statistika teemade ka seoses ja nüüd on ta edasi liikunud ja selles vallas abistavad mind teised. igal juhul tere tulemast meie komisjoni. ja vabandan, et meid on äh, vähemaks jäänud, sest neljapäeval paljud peavad juba tagasi äh, sõitma, aga see lubab ka meil suhteliselt vabamas õhtkonnas arveid, arvamusi vabasta-, vaba, va, arvamust avaldada. ja, ja siis saab vastata küsimustele ja vastustele, nii et kõigepealt teie sissejuhatav või sinu sissejuhatav eh, kõne. Eh, tänan, Sharon, ka mul on tohutu hea meel siin tagasi olla meie komis-, majanduskomisjonis, kus ma neli aastat töötasin. ma olen nüüd siin koha peal, kus ma pean nüüd tegema, näitama tegudega seda, millest me siin kõnelesime siin komisjonis. tere tulemast ka järgmistele. ehk siis hea fiskaaljuhtimine, finantsstabiilsus, kasvusõbralikud meetmed, probleemid selle vahel, kui palju programme on kasvu või kasinuse suunas suunatud. Need on kõik need asjad, mida me oleme siin nädalate kaupa rääkinud, kahene õigusaktide pakt, nüüd ma olen siis teises otsas ja pean seda kõike hakkama rakendama. see on päris huvitav ning ma olen valmis teiega neid kogemusi jagama, eriti mis puudutab seda Euroopa pool aastat, siis seda ülemäärase eelarvedefitsiivi menetlust meie oma kodumaal saame igast asjast pisut maitsta nende üheksa kuu jooksul oli see tõesti ka rekord, sellepärast et on vähe rahandusministreid, kes oleks pidanud eh, ühe aasta jooksul kaks eelarvet kokku panema ja esitama. põhjus oli nimelt selles, et meie eelarve ei läinud läbi kõigepealt, see oli märtsikuus selle aasta jaoks, ning eh, siis me pidime selle väga kiiresti vastu võtma, samas aga ka kohe ümber vaatama, et ta vastaks reaalsusele, selles mõttes et võtaks ka arvesse majanduskasvu realistlikku prognoosi, meie äh, maksutulusid või eelarvetulusid ja defitsiiti. eriti selles olukorras, kus me saime kuulda neid uudiseid, mis meile üldsegi ei meeldinud, nimelt et Malta äh, oli jälle ülemäärase eelarve puudujäägiga tegemist ja meie suhtes kohaldati seda menetlust vaid paari kuu pärast teatati, aga me oleme sellest olukorrast pääsnud. see oli meie jaoks, see oli komisjoni jaoks äh, päris äh, meeliüleldav, meile jälle valmistas äh, pettumust, õieti vastupidi, aga nagu te teate, valimiskampaaniad ja ebakindlus, eriti kui on nõrk valitsus, meie eelmine valitsus, tal oli vaid ühekohaline enamus parlamendis, et siis asjad Mm, lähevad kindlasti mm, halvemini äh, ja majand- ja eelarvetulud vähenesid, äh, kulud jäid aga samaks ja puudujääk kahe koma neljast protsendist tegelikult kasvas kolme koma kolmele protsendile skp-st. tollal aga majandus juba edenes, kuigi aeglaselt. ma, kui ma rääkisin Olli Reiniga, siis ma võrdlesin seda äh, purjelaevaga väga vaikse tuule käes. aga tähtis oli mitte sedagi hoogu kaotada, sest see oli väga oluline. sest kui me kohtusime Olli Reiniga ja rääkisime sellest võimalusest, et tõesti, meil tuleb teha ka neid kasinuskärpeid, siis me äh, rääkisime, et me tõesti võtame need meetmed, me tahame kindlasti sellel aastal, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal jõuda sellisesse olukorda, kus eelarve puudujääk on alla kolme protsendi. komisjon seda väga ei uskunud sel põhjusel, sellepärast et nende e prognoos oli kolm koma neli selleks aastaks, järgmiseks aastaks kolm koma viis protsenti lausa aga meie tegime oma arvutused õigesti ja uskusime, et sellel aastal me lõpetame alla kolmeprotsendise eelarve puudujäägiga. samas aga me otsus-, lubasime ikkagi tõhusaid meetmeid tarvitusele võtta, kuid omal moel. nii et selle asemel, et kärpida sotsiaalteenuste pealt või poliitiliselt tundlikke ja inimesi häirivaid äh, kärpeid teha, mis võiks äh, usaldust vähendada, ja meil õnnestus majandus ümber pöörata ja me teame, et kui skp hakkab lahe, langema, siis mitte miski ei, ei takista sta-, stabiilsust äh, rahvamajanduses ja meil õnnestus veenda Olli Rehni, me võtsime tõhusaid meetmeid, tegime kärpeid, kakskümmend miljonit Malta jaoks on tõesti väga palju raha juba, meil õnnestus hoida kokku kakskümmend miljonit sealt, kus toimus vanasti raiskamist või liigset optimismi näiteks rahade taotlemisel ning andsime komisjonile detailse aruande selle kohta ning esimesel oktoobril kui me pidime esitama Euroopa partnerluskava ja ka ja teise raporti tehtud tegude kohta või võetud meetmete kohta esimeseks oktoobriks siis me näitasime täpselt seal ära kus kohas meil need kärped olid ja miks me olime neid just teinud ja näitasime ka seda et see aasta lõpeb meil alla kolmeprotsendilise eelarve puudujäägiga komisjonil, komisjon äh, reageeris omal viisil meie aruandele ja teatas, et tõepoolest me olime tõhusaid meetmeid võtnud ning sellepärast selle aasta puhul komisjon mingeid meetmeid meie suhtes ei, tarvitusele ei võta. nii et selle aast-, see aasta on meil nüüd päästetud. mis nüüd puudutab järgmist aastat, siin meil on eelarveprojekt see esitati nii nagu teisedki riigid oktoobri keskpaigal äh, komisjonile ja seal me selgitasime millised on meie struktuursed jõupingutused äh, need vastavad komisjoni poolt ja kahese õigusakti poolt äh, nõutaval tasemel null koma kuus protsenti ja et me vähendame eelarve puudujääki veelgi kahe koma üheni järgmisel aastal mis meie valitsuse eesmärgid olid ja eriti kuidas uus valitsus kavatseb öö, selle aastaga toime tulla ja öö, just seoses riigipõhiste öö, soovitustega. mõnikord ollakse nõus, mõnikord mitte nendega, aga meie arvasime, et need kujutasid endast väga head hinnangut need olid IMF-i poolt, reitinguagentuuride poolt ja see, mida nad soovisid, olid just need asjad, millega Maltaga tule, Maltal tuleb tegeleda. ma räägin neist ükshaaval. kõigepealt fiskaalne juhtimine. see on täiesti tõsi ja võin selle kohta paar sõna ka lõpuks öelda. aga meie kõige tähtsam probleem on siiski energiaprobleem. me oleme ju saareriik, me tugineme ainult naftale ja selle hind muudkui kõigub. ja veel hullem on see, et meil on väga ebatõhusad öö, elektrijaamad ja tõesti ebatõhusad. mõnede toodang on kolmkümmend protsenti tegelikult planeeritud mahust ja mingisugust riskide hajutamise plaani ei ole meil oli valitsusel äh, kava ka hakata gaasi kasutama praegu hetkel me ei ole sitsiiliaga ühendatud aga võib-olla kuue seitsme aasta pärast me oleme ühendatud juba aga hetkel kahe aasta pärast on meil võimalik mitmekesisemaks muuta siis energiabilanssi nõnda et kasutame ka gaasi ja see aitab meil saavutada sääst umbes kolmkümmend viis protsenti millest kakskümmend viis protsenti läheb edasi ettevõtjatele ja tarbijatele eratarbijatele siis teeme äh, Sitsiilia ja Malta vahele selle ühenduse nõnda et me saaksime mitmekesistada oma energiabilanssi kasutame naftat gaasi ja siis ka elektrit äh, Sitsiiliast ja siis me saame toime ka riigipõhise soovitusega number kaks. sellega seotud on ka küsimus energiatootjatest. see on meil lihtsalt pankrotis. tal ei olnud raha selleks, et Saksa Arengupanga laenu tagasi maksta, mis oli kahekümne viie aasta peale võetud ja ja kui me ei oleks kasutanud selleks spetsiaalset äh, investeerimiseks ette nähtud äriühingut olekski läinud pankrotti me, me leidsime strateegilise partneri, hiinlased on valmis strateegiliseks partneriks asuma vähemusosaluse, osalusega. praegu veel kõik see majandusanalüüs toimub ja tasuvusanalüüs, siis saada, saab teatavaks ka see, missuguse osaluse nad saavad, aga mitte energiatootja enda jaoks, vaid valitsuse jaoks on selle tähendus see, et Malta kuus, Maltal on kuuskümmend protsenti eelarvest niisugused ähm, ettenägemata või eelarvevälised kulud. selleks, et seda kõike vähendada, äh, selleks me peame võtma kaheksasada viiskümmend miljonit äh, võlga. kui me nüüd võtame osa sellest omale, siis me vähendame vähendame neid tingimuslikke kohustusi ka märkimisväärselt, mis olid siis kaheksakümneprotsendilised ja seda komisjon oma raportis ka tunnustas reformiprogrammi osas. teine soovitus oli majanduskasvu potentsiaali paremaks muutmine meie potentsiaal muudkui langes ja langes ja langes ühelt koma viie, neljalt protsendilt ühe koma viiele kümne aasta jooksul. ja põhjus on, nagu me teame, selles, et kasvupotentsiaal koosneb tööjõust, investeeringutest, tootlikkusest, need on need kolm põhielementi, millest see koosneb, see kasv. ja oli päris selge, et Malta, kelle tööjõu osalus Euroopa Liidus on altpoolt teisel kohal, see on tõesti probleem. eriti vähe on meil naiste osa, väike on naiste osalus. probleeme, oli probleeme, millega ei olnud tegeldud ja nüüd me pidime nendega tegelema hakkama. selles eelarves, mille me nüüd esitasime ja mis nüüd on heaks kiidetud, on terve hulk meetmeid selleks et rohkem äh, naisi tööjõu hulka kaasata ja ka üldisemalt näiteks ka eakamaid inimesi meil on tasuta lastehoid eh, eh, mille mida me hakkame pakkuma see on väga julge samm hakkab raha maksma ka aga tagajärg on ja tulemus on väga hea nii tööhõivele kui ka mm, riigi tuludele siis eh, ka see et lastehoid on võimalik pärast kooli aga ka enne kooli nende jaoks kes tahavad vara tööle minna nii et me oleme näinud ette mitmesuguseid meetmeid selleks et Eh, aidata neid emasid, kes tahaksid tööl käia ja et neid takistusi nende teel ei oleks. lisaks oleme kahe nädala jagu eh, pikendanud äh, lapsepuhkust äh,. ja meie leidsime, et kui naisi on väga vähe tööjõu hulgas ja ka lapsepuhkus väga lühike, et sellest oleks tõesti kasu ja Euroopa keskpanga uuring toetas seda. siis meil on mitmesugused maksusoodustused naistele, kes on vanemad kui nelikümmend aastat äh, ja ka aktiivne äh, eakate strateegia. aga olulisem on äh, see, et me esmakordselt Maltal tõime välja sellise kava, kus töö tõesti ka on tasuv kui inimesed saavad sotsiaaltoetusi siis see tähendab seda et võib olla neil ei ole kasulik tööle minna et kui saate miinimumpalka, siis äh, saate, äh, kaotate sotsiaaltoetused, inimesed on ratsionaalsed, nad ei taha tööle minna, sellepärast et, et siis neil on see odavam, kui saada neid toetusi. aga nüüd me hakkame vähendama neid sotsiaaltoetusi äh, kolme aasta jooksul niimoodi, et kui inimesed, kes töö leiavad, siis nad hakkavad siiski mingisuguseid toetusi saama ja need vähenevad alles kolme aasta jooksul nullini. ning samuti öö, tööjõu maksustamise asemel me hakkame rohkem maksustama tarbimist. me oleme vähendanud ja kolme aasta jooksul vähendame veelgi äh, keskmise sissetulekuga inimeste tulumaksumäära kolmekümne viiest kahekümne viie protsendini kolme aasta jooksul toimub see ja järk-järgult äh, suurendame tarbimismakse aktsiise ja muid mida me oleme juba sel aastal ka teinud ja see kergendab äh, tööjõu maksukoormust ja loodetavasti aitab majanduskasvule veelgi kaasa. nüüd tööjõu kvaliteedist. Malta on esimesel kohal, aga vales otsas. meil on kõige suurem hulk noori, kes enne lõpetamist kooli lõpetavad, kuigi meil on väga head kutse- ja kõrgharidusasutused. teatud keskkooli astmes nad jätavad kooli pooleli ei saa lõputunnistust ja muutuvad peaaegu kasutuks tööjõu jaoks neil on tarvis keskharidust ning siingi meil on välja töötatud strateegia see on seotud ka selle noorte tagatisega noorte garantiiga mis ka loodetavasti euroopa liidu poolt abi annab meile nõnda et me saaksime öö, äh, rahuldada neid vajadusi nendele inimestele, kes ei tööta ega õpi ega ei ole väljaõppel. siis järgmine teema, kuidas investeeringuid juurde tuua, meil on vaja õigussüsteemi reformi. taas Maltal on kohtuasjade lahendamise aeg kõige pikem Euroopas ja nüüd just tehti üks rap-, sai üks aruanne valmis äh, justiitssüsteemi reformi kohta äh, meie äh, ülemkohtunikud on seda tööd teinud ja siis meil on ka veel tervishoiureform kavas uurime välja mis on need takistused mis ei võimalda suuremaid investeeringuid maltale paar aastat tagasi äh, pensionireform meil just oli ja tõstsime pensionivanuse juba äh, aastale komisjon nõuab et me läheksime veel kaugemale sellele on olemas praegu poliitiline vastuseis aga vähemasti järgmisel aastal me tuleme välja pensionisüsteemi kolmanda sambaga seni meil seda polnud seadusandlus on nüüd teht- valmis ja oleme valmis seda rakendama hakkama need siis refor- need olid siis reformidest kokkuvõtteks äh, ja siis võib-olla vastan küsimustele. kõigepealt siis ülemäärane eelarve puudujärgi menet-, puudujäägi menetlus, see on tähtis asi kuna oli komisjoniga arusaamatusi, kui me olime opositsioonil, opositsioonis ja kui ma olin ka siin veel, siis ma olin üsna kriitiline selles suhtes, Äh, nende, kriitiline nende suhtes, kes olid kasvu osas või maksutulude osas ülioptimistlikud äh, ja mis olid suuremad kui see, mida komisjon nagu mõõdukamalt ette nägi, aga nüüd on asi vastupidi. komisjon näeb äh, kõrgemat majanduskasvu oma prognoosides ette kui meie ministeerium. see ei ole suur probleem, vähemasti meie ei progne-, prognoosi suuremaid tulusid ja samal ajal kulud on rohkem kontrolli all olnud aga oleme, lepime nüüd kokku, et kumbki jääb omale seisukohale. me arvame, et nemad tegid äh, vea oma arvutustes maksutulude osas, nemad ütlevad et, et kolm koma neli protsenti saab olema meil defitsiit, aga ministeeriumis meie novembris otsustas no, novembri andmete alusel juba teame mis rahad sisse tulid ja mis me kulutasime me teame et me oleme graafikus vaatame, las see aasta lõpeb ära ja see probleem kaob iseenesest ja kevadine prognoos loodetavasti siis äh, saab komisjoni poolt ka üle vaadatud ja vastab rohkem tõelisusele. Äh, kindlasti võiksin veelgi rääkida teile, aga äh, peatun siin ja vastan nüüd teie küsimustele. Um... suur tänu, Edward. Mm, tõepoolest on eriline hea meel kuulda, kus kohas on teil läinud hästi, kus on olnud raskusi meie teooria rakendamisel praktikasse. ma pean ütlema, et kahju on kuulda, et te pidite leidma partnereid Hiinast, kui tegelikult oli maksejõuatuse küsimus Äh, ja te ei suutnud äh, tagasi maksta oma laenu Saksa pangale, oleks võinud ikkagi asja nagu pereraamides hoida. aga te leidsite lahenduse ja väga hästi. meil ei ole mingisugust äh, kindlat nimekirja, teeme vaba mikrofoni vooru, aga ma jälgin ka tavalist kõnelemiskorda, koordinaatorid saavad sõna ja Jean-Paul Cosses esimesena. suur tänu, mul küsimusi tegelikult ei ole, tahtsin lihtsalt tervitada meie äh, kolleegi, endist kolleegi, ministrit ja, ja väga hea, et te äh, rääkisite meile, millistest probleem, milliste probleemidega te peate tegelema Maltas. väga hea, et te rääkisite meile oma poliitilistest plaanidest. me loodame, et kõik teil läheb hästi korda ja suur tänu teile. suur tänu, Elisa Ferreira. Well yes, it's a pleasure. tõepoolest on väga hea meel teid näha äh, oma uutes ülesannetes. ja tõepoolest oli suurepärane kuulata teie analüüsi kuidas äh, praktiliselt olete te rakendunud neid põhimõtteid, mida te siin olete ennem õigusloojana vastu võtnud? Mm, väga huvitav äh, sissejuhatav sõnavõtt oli tõepoolest. tahaksin äh, siin viidata tagasi sellele, mida te juba ütlesite ja ka esinaise kommentaaridele. tõsi on see, et meil on samasugune strateegia ka Portugalis. sellepärast, et meil ei lubatud Äh, Portugali äh, riigi osalust energiasektoris hoida. ja nüüd peame me, oleme selle osaluse tegelikult andnud Hiina riigile. aga seda võrgustike osas äh, ja jaotusvõrgus, teenuste osas. ma soovin teile kõike head ja meile endilegi Te mainisite mõningate aspektidega, kus te komisjoniga olete ühte meelt ja kus mitte. ma tahaksin kutsuda teid üles mitte jääma liiga lühikese perioodi strateegiate juurde, sest te teate ju kogu majandus poolaasta töös lähtuvalt, milliseid soovitusi te võite meile anda, mis puudutab siis selle dialoogi rakendamist liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni vahel. eriti, mis puudutab äh, nende meetmete omandust ja kvaliteeti. edasi viitasite te pankadele, kahene õigusalane pakett, kuuene õigusalane pakett, me oleme siin töötanud äh, ühtse kriisilahendusmehhanismi ja muude küsimuste kallal oleme ühtset järelevalvemehhanismi loomas, äh, loomas ka kriisilahendusfondi, mis oleks euroalale rakendatav. kas teil on selles osas äh, ka soovitusi meile, sellepärast et oleks väga huvitav teie käest just kuulda, mis te sellest arvate? jah yeah,, well I think suur tänu, ma tahaksin tänada nii Jean-Pauli kui Elisat nende kenade sõnade eest mis puudutab äh, majandusjuhtimise poolaastat, siis selles osas on meil palju öelda. ma arvan, et tegemist äh, väga hea menetlusega. Mm, ilmselt äh, oleks vaja juba alustada mm, majanduskasvu analüüsist ja riikidepõhistest programmidest, mida me, meiegi praegu kodus ette valmistame ja siis alustadagi mingisuguse mm, eelarveplaani eelnõuga. selle eelnõu plaani osas oli meil raskusi. ma ei tea, kuidas teised riigid on selle lahendanud, aga ma äh, nõukogus ka seda selgitasin, et tavapäraselt eelarvete puhul äh, maksutõusud äh, on väga tundlik valdkond, sellepärast et need võivad olla spekulatsiooni ohvriks langeda. me võtsime Maltal eelarveplaani eelnõu vastu ning ütlesime seal, et me ootame teatud äh, tollimaksudest äh, tulevat tulu, edasi tulid muidugi igasugused äh, spekulatsioonid, millised aktsiisid siis langevad täpselt selle alla, alkohol ja nii edasi, ning pärast mõnda päeva olid poed tühjaks ostetud nendest kõrgema aktsiisikaupadest ja lihtsalt sellest ühest väljaütlemisest see kõik sündis jah, läbipaistvus on väga oluline. loomulikult ei ole see meile üldse midagi positiivset, aga need ettekirjutatud vormid, mis meie ees olid, need olid meile küll väga vajalikud, aga õppimisprotsess meie puhul ikkagi käib veel. see oli esimene kogemus, kus fina-, äh, rahandusministrid olid kohal äh, ja koordineerisid eelarveid ning äh, meie kõik sellest õppisime. ning üldine meeleolu oli selline, nagu öeld-, ütlesin juba Olli Rehnile ka alguses, et äh, las ma austan iseennast ja võtan midagi ette, aga ärme tee nii, et äh, Itaalia või Prantsusmaa või kes iganes peab tegema nii, nagu komisjon neilt käsib. vahel poliitiliselt see lihtsalt ei toimi nii et igaüks võiks leida oma viisi niipea, niikaua kuni äh, tõepoolest lubadustest kinni peetakse ja te võtate midagi ette, kui raskused ilmnevad. nii et selles osas, ma arvan, on palju õppida. mis puudutab eelarvete sünkroneerimist, siis see, see ei ole veel läbi läinud. Iirimaa on eelarve eelnõuga välja kuulutanud, parlamendi saat-, ette saatnud, aga see ei ole veel heaks kiidetud meil olid ka teatud äh, piirangud, me pidime selle juba varem heaks kiitma, aga me pidime arutama ka neid küsimusi komisjoniga. nii et me pidime võtma midagi ette, arvestades samal ajal, et äh, nende nõudmised äh, ei ole meie omad ega kooskõlas. viieteistkümnendal oktoobril alustasime me seda tegevust ning see jätkus kuni enne vastuvõtmist ja aruanne, mis komisjoni poolt tuli, oli kirjas, et äh, me oleme teinud parendussamme, mitte muidugi üleliigse mm, eelarve puudujäägi menetluse osas, aga kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve osas küll. et eelarve koordineerimine on kõigi jaoks raske, sellepärast et tegemist on tulevikku puudutavate otsustega meie oleksime tahtnud näha rohkem paindlikkust, aga kas paindlikkus aitab väiksemaid riike tingimata või on just suuremad riigid need, kes äh, selle tõttu lihtsamalt pääsevad? Need on kõik väga keerukad küsimused. meil on väga tugeval alusel pangandussüsteem, me tahame seda hoida sellisena sest kui me räägime siin kapitalinõuetest ja õigete proportsioonide hoidmisest, siis mitte miski keegi muidugi ei kutsunud maavärinat äh, välja, aga äh, finantsturgudel maavärin sellegipoolest aset leidis ja ühel või teisel põhjusel Malta pangad äh, püsisid vankumatult ja ei saanud, neil ei olnud vaja ka päästemehhanisme. loomulikult keegi ei taha, et sellist asja kunagi veel me peaksime oma elu jooksul nägema nii et me peame nüüd äh, indikaatoritele tuginema, me oleme need äh, hästi välja arvutanud ning aru saanud, et meie pangad piisavalt neid tingimusi täitsid ning me olime pankadega selles suhtes ühte meelt. loomulikult küsimus nüüd ühtse regulatsiooni, äh, ühtse kriisilahendusmehhanismi ja kaitsemehhanismide kohta, siis see on kogu euroalale vajalik ja me väga sageli ka tajume seda, et ühel päeval me euroalana tuleme kokku, siis me nõuame, jõuame järeldusele, et me oleme kõik üks perekond, järgmisel päeval on aga ring laiem ja üks osa inimestest ei tea, mis esimesel päeval kokku lepiti, sest nad ei olnud kohal ning neil ei ole kaitsemehhanismina ka Euroopa stabiilsusmehhanismi kusagilt võtta. nii et mida siis nüüd nende käest nõuda? see muidugi tekitab paksu verd nii et üks rühm inimesi ei ole ühes ruumis äh, kõik ühte meelt. ja see tekitab raskusi. aga me usame, usume pangendu-, pangandusliitu, me usume ka, et ühtne järelevalvesüsteem aitab, sellepärast et süsteemsete riskide puhul on asi teada ju, meil on vaja võrgustikku ning meil on vaja ka järelevalve äh, keskele tasemele viimist. nii et me kindlasti ei taha midagi viivitada siin me tahame sellist äh, struktuuri, ma arvan, et maailm ja finantsturud seda ootavad. ja kui me ühte meelt ei jõua selles asjas, siis vähemalt me peaksime mingis plaanis või teekaardis äh, kokku leppima, nii et me ei leia mingisuguseid vabandusi ühe või teise poolt või vastu, et meil oleks vaja aluslepingu muutust ja muudkui ootame, seda me kindlasti ei taha. Sharon Bowles, ma tahaksin siin jätkuküsimuse esitada, ei suuda vastu panna kiusatusele Te räägite siin õigusandlusest, mida tuleb otsustada ka Euroopa-ülesel tasandil, kui te kohtute eurorühmaga ning otsustate, mida te tahate optimaalselt teha edasi. saan sellest aru ühest küljest, aga kas keegi seal saalis ei mõtle selle peale, et mis siis oleks, kui ma euroalas üldse ei oleks ja kas see sobiks äh, ülejäänutega, soovidega kokku, kes euroalasse ei kuulu. eriti, mis puudutab pangandus, äh, kriisilahendus ja saneerimismehhanismi, see on ju meie põhimõtete osa, mida me peaksime ka rahvusvahelisel tasandil vaatama. muidugi me ei saa siin äh, vaadata sellest suurest teemast mööda. aga vahel võib olla lihtsalt kiusatus teha mugavaid otsuseid härra minister. ma ei öelnud, et me ei mõtle selle peale, aga ma ütlesin, et see teeb asjad keeruliseks. ma olen nõus, Sharon, selles osas, et meil on vaja sellega tegeleda ja see ei ole kindlasti mingisugune ühekordne asi, sellepärast et Ühendkuningriik või Poola või mis iganes riigil on siin vastuseis aga ma mäletan Iirimaa eesistuja viimast koosolekut, kus probleemid kerkisid üles, see võttis aega kuni kella kolmeni öösel, et me jõudsime üldse kusagile, aga sellegipoolest Ühendkuningriik ja Poola olid ikkagi vastu ja ja kõik pressisid kiiresti, et lõpetame aga koosoleku ära, et saaks selle asjaga ühele poole. aga nende küsimustega tuleb tegeleda ja meil on vaja seda meie reaalsuse praktiliseks äh, toimimiseks. Sven Kiigolt, palun. jah, kõigepealt Äh, tore teid taas näha, mitte ainult äh, Twitteri vahendusel, aga päris elus ka. meil oli päris äh, tore mõtetevahetus pärast koordinaatorite koosolekut ja sekretäriaat ütles, et oh, ei ole mingisugust ühtse tähtaja leidmist, see ei ole üldse lihtne. pärast seda ma saatsin meili ja te kohe vastasite ka, nii et peaksime ehk ka oma sekretäriaadi Twitterisse üle viima ja sealt edasi tahan veel küsida mõningaid küsimusi. esiteks saime me uut informatsiooni komisjoni poolt eelarve osas ja kui te vaatate siin võrdlevaid tabeleid, mis on loodud sellepärast, et Euroopa Parlament on ka nõudnud, et meil peaksid olema need tulbad siin üksteisega võrreldavad siis te näete, et kõige hullem riik, kes üldse ei pea kinni riigipõhistest soovitustest, on Saksamaa ja Malta on saanud siin lihtsalt äh, veidi teha edusamme, nii et olete paremini hakkama saanud kui minu koduriik, aga äh, siin räägitakse piiratud tegevusest pensionisüsteemi reformimisel, äh, ka meditsiinisüsteemi reform ei ole lõpule jõudnud ning siin öeldakse veel, et äh, avaliku halduse reformimise rakendamise tõhususel on suured puudujäägid. kas saate neid, äh, seda kriitikat äh, kommenteerida? ja edasi konkreetne küsimus, mis meie meedias on ka läbi käinud mitu korda. nimelt küsimus selles osas, et teil on kindlasti eelarvelisi probleeme ja näete ka, et Äh, majandusprognoos näitab äh, sügiseks, et kahe tuhande kolmeteistkümnenda ja neljateistkümnenda aasta struktuurne tasakaal on ohus. nüüd on siis võimalus, et kuuesaja viiekümne tuhande euroga on võimalik osta Malta kodakondsus isegi ilma selleta, et te oleksite Malta resident või investeeriksite sinna nii et põhimõtteliselt eh, müüte ligipääsu raha eest eh, Schengeni ruumi kodakondsusele. seda on väga tugevalt kritiseeritud ka eh, Saksamaal ja ma tahaksin siin nüüd selgitust, sellepärast et minu arust on see väga kummaline, et te saate osta kodakondsust ilma, et te oleksite selle riigi residentki mul ei ole mingisugust vastuseisu sellele, et välismaalased peaksid saama kodakondsuse, aga ma tahaksin teada, Äh, kuidas, milliste meetoditega seda tehakse, sellepärast et kodanikuõiguste muu-, müümine ei ole kindlasti eelarve täitmise vahend meie arust. Sven, alustan teie viimasest küsimusest, sest see tundub olulisem, ütleb härra minister. võin teile kinnitada, et sellel ei ole eelarve puudujäägiga mingisugust seost ega ka rahavahendite leidmisega. Äh, minu alaline sekretär on siin kohal ja oleme rääkinud nendest asjadest me ütlesime, et eelarve peab ise korda saama ja koos püsima. ning me oleme siia viiskümmend miljonit pannud äh, paika kolmest koma kahest miljardist komisjon ütles, et vähendada kaheksa miljonit. Äh, me räägime siit sissetulek või tulu poolest kolmsada kakskümmend miljonit. nii et äh, me saame siin, äh, meil on manööverdamisruumi, nii et äh, eelarve püsib ikkagi koos. nii et siin valitsus puudujäägiga niimoodi ei pea toimima. struktuursetes osa, küsimustes ma ei ole nõus. sellepärast, et me räägime sellest kolmest koma kahest või kolmest koma neljast. me loodame sissetulekuna näha teatud tarbimismakse siin. aga mida ma tahan öelda, on see, et investeeringute real ei olnud mitte midagi sellega äh, seost kogu see lugu sai alguse sellest, et äh, tekkis idee luua Malta äh, arengupank. ja loomulikult eelarve puudujääk on oluline selles osas, et äh, valitsuse käed on ju seotud fiskaaljuhtimise ja puudujäägi hoidmisel alla kolme protsendi SKT-st. SKT me tahtsime mingisugust teist keskkonda, kes aitaks pikaajalisi investeeringuid teha. meil on väga palju panku, aga me tahtsime, et midagi oleks ka pikaajalist ja püsivat ning äh, keskpank sai IMF-ilt äh, nõustamist selles osas. ja teine äh, idee oli see, et nii nagu Portugal või Austria ja ka Ühendkuningriik ning Ameerika Ühendriigid, võiks olla selline võimalus, et inimesed, kes Maltale investeerivad et neile võiks mingisuguse tunnustuse osaks, tunnustuse osaks saada selle eest. Need olid kaks erinevat äh, leeri. Need inimesed, kes tahtsid äh, investeerida rahv-, äh, atraktiivseks muuta Malta rahvusvahelistele investoritele, nemad said nõustamist rahvusvahelise organisatsiooni poolt ja turundusmeeskond tegutses väga kiiresti, kõikidest teistest instantsidest kiiremini. ja mina ei süüdista teid kindlasti, kui mina oleksin siin äh, parlamendi liige ja ma kuulen, et Malta, Maltal müüakse passe, siis äh, ma ütleksin, et uskumatu, et Malta selliseid asju teeb. aga ei, see kõik kõlas küll niimoodi, väga kahju tõesti, et see nii oli. aga nüüd on vead parandatud selles osas, et esiteks ei ole mingisuguseid detailselt av-, detaile avaldatud, peaminister on opositsioonijuhtidega kohtunud, sellest rääkinud ning anonüümsus või salastatus, võiks öelda, mis osapoolte poolt tuli, on juba ümber pööratud ja nüüd räägime me praktikutega sellest sest jah, tuleb tunnistada, et me oleme väga palju reforme väga lühikese aja jooksul läbi viinud ja oleks võib-olla pidanud äh, selles valdkonnas vähem kiirustama. nii et kõigepealt me tahame ülempiiri paikapanemist. kui väike Malta annab tuhat kodakondsust välja, tavapäraselt saavad need inimesed, kes abielluvad meie kodanikuga, kodanikega, siis meie ei hakka analüüsima, kas keegi on õnnelikult oma abikaasaga abielus, tahab tulla äh, Maltale ja tööd leida või, või millise partnerlussuhtega on äh, tegemist. ja siis selgub, et tegelikult <laughs> tegemist on fiktiivabieluga kodakondsuse saamise nimel, aga igal juhul äh, me tahame välismaiseid investeeringuid kui me jagame viisteist miljonit seal kuue koma millegiga, siis me vaatame, kui palju kodakondsusi me saame ja, ja ilmselgelt need uued Malta kodanikud ei ujuta Euroopat oma Schengeni passidega üle. ja teine otsus, mis me teeme, on see, et ülempiir on, et me ei ütle, et rohkem kui viiskümmend või midagi muud. nii et kindlasti Malta ei ole mingisugune avatud värav, kust kõik hiinlased tuleksid Euroopasse. ning seda, neid investeeringuid tuleb välja arendada. rohkem on äh, seotust Maltaga, et inimene peaks olema Malta resident, peaks seal elama, tal peaks olema seal kinnisvara. ning kuna Maltal on teatud inimestest puudus, siis see oleks väga hea meid teeks atraktiivsemaks, näiteks jalgpallurid võiks tulla. aga kui nad ei ole näiteks Malta residendid nii ja nii kaua, siis peavad nad hakkama kõvasid makse maksma. nii et see tähendaks, et lihtsalt nende raha läheks investeeringutele. selles suunas töö käib. ja nagu ma ütlesin, siis see kõik, mis kiiresti tehti, oli viga ning tekitas palju segadust mis puudutab selle küsimuse esimest poolt, äh, tõhusust äh, ja reforme äh, pensionisüsteemis ja meditsiinisüsteemis, siis uus valitsus on öelnud, et kuu pärast seda, kui nad on valitsusse nimetatud ja alustasid haiglate analüüsiga, siis kogu ebatõhususe juures te näete ju igasuguseid imelikke lugusid nagu teisteski riikides näiteks äh, igasugused andmete äh, probleemid ja nii edasi. Äh, selline raport avaldati eelmisel nädalal, nädalal konsulteeritakse praegu osa, kõikide osapooltega. komisjon on öelnud, et töö käib ja ootame teilt nüüd rohkem informatsiooni ma mäletan, kui ma aprillis kohtusin reitinguagentuuridega, siis räägiti ainult lubadustest, nüüd aga on see eelarves kirjas. jällegi ei ole neid ikkagi päris praktikas rakendatud. aga järgmisel aastal saame rääkida sellest, kas need meetmed on olnud tõhusad. Right, we are on catch the eye, I have got Pete. ja vaba mikrofoni voor on meil Peter Skinner ja siis äh, Liam Nutt no katsugem kõneaega pisut piirata. ja Piiter kõigepealt. suur tänu, väga hea on sind meie seas jällegi näha, äh, härra Eduard. väga hea, et teie eeskaalu on tasakaalus. ja ma tean, et äh, seda on äh, mõlemad koja pooled pidanud vajalikuks ja seetõttu ongi eesmärk saavutatud. sotsiaalne majandus oli väga tähtsal kohal teie eelka eelarves, siis tulumaksu vähendamine, tavaliselt kärpete ajastul valitsused ei äh, vähenda tulumaksu, siis ähm, teretulnud oleks, oleks ka äh, noorte tööhõivele keskendumine. ja siis pensionite reform, mis on minule huvi pakkuv teema ma arvan, et paljud riigid peavad selle reformi ette võtma, mõned äh, küll ei taha, aga see on paratamatu, mis on teie arvates teie valitud äh, tee kolmanda samba eeliseks? suur tänu, Peeter. tänan, tänan selle küsim-, tänu selle küsimuse eest. mis puudutab maksu alandamist, sest tegemist ei ole kärpega, mis meile, äh, meie tulusid vähendaks tegelikult äh, me suunasime maksud otsestelt maksudelt kaudseteks maksudeks ümber, pooled meie maksudest on, maksutuludest on pärit äh, tulumaksust ja ülejäänud viiskümmend protsenti on kaudsetest maksudest pärit. aga tuleb tegelikult äh, analüüsida ka meie tulujaotust ja me oleme täiesti teadlikud sellest, et nagu paljudes riikides, äh, nii ka meil, tulujaotusega on üha rohkem probleeme. suurem osa, üldiselt on olukord parem kui paljudes riikides Euroopas, vaesuse määr on väiksem kui paljudes Euroopa riikides, aga olukord on halvenemas ja meie hoiame arengul tõsiselt silma peal ja praegu analüüsime me ministritega kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvet ning vaatame, kuidas selle eelarvega võidelda laste, laste vaesuse ja muude tekkivate probleemide vastu. mis puudutab pensioneid, siis Malta olukord on unikaalne, sellepärast et meie osalusmäär on nii madal, madal. ja pensionikoormat peavad kandma vähemalt väiksem arv inimesi kui enamus riikides ja meil lihtsalt ei ole piisavalt ressurssi ja kui me saavutaksime piisava inimressursi, siis olukord paraneks, see on üks, üks võimalus. aga samuti tingimuslik kohustus on ka võlg ja võla küsimusega tegelemine ja stabiliseerimine järgmiseks aastaks, seejärel võlakoormuse vähendamine aitaks ka tulevaste põlvkondade koormat vähendada meil on ühi-, moodustatud äh, uus töörühm minu ministeeriumi ja sotsiaalteenuste ministri töörühm töötajatega. keegi ei taha praegu tuleviku eest maksta, aga kui inimestele öelda, et kas te tahate, et teie lapsed ja teie lapselapsed oleksid pensionile minnes vaesuses, äh, siis nad mõtlevad asjade üle järele ning äh, need rasked sammud ja nende hädavajalikkus äh, muutuvad ületatavateks. niiviisi tuleb müüa neid nii-öelda raskeid poliitilisi meetmeid. jah, võib-olla siis Econi koolitus on ka siin oma rolli mänginud. Liam, suur tänu, Sharon. Bravo! aplodeerin kõigele, mida sa, Eduard, teinud oled. sina vastutasid meie komisjonis statistika küsimuste eest ja minul on äh, üks väike mure komisjoniga, kes on äh, algatanud triloogi, kus me peame jõudma kokkuleppele äh, nõukoguga ja me hääletasime esimesel lugemisel teksti üle ja esitasime truilt tehtud ettepanekuid, püüdsime jääda võimalikult lojaalseks varasematele ettepanekutele. ja sinu pingutused olid olnud väga ambitsioonikad ja meie oma hääletuses tun-, avaldasime tunnustust sinu tehtud tööle ja mandaadis, mis on antud äh, eesistujale järgmiseks triloogiks, mis loodetavasti tuleb õige pea, on äh, selle mandaadi puhul äh, on üks väike blokeeriv minoriteet, sealhulgas ka Malta. tegemist on siiski teemavaldkonnaga, mis peaks olema sinule südamelähedane, nii et võib-olla sa selgitaksid meile olukorda. You really got me there <laughs> and uh.... vaat nüüd tõmbasite mind küll vahele. jah, ma olen tegelikult küsinud selle kohta, ma küsisin, et kas see on äh, Malta, äh, Malta seisukoht jah, ja ma kindlasti uurin seda äh, veel täpsemalt, aga oleks väga kahju, kui asjad nii läheksid, sellepärast et statistika on äh, nagu äh, jäämäe tipp me oleme ära teinud nii palju tööd, meil on oma võrdlusnäitajad, meil on ähm, oma äh, kuuspakett, aga kui alustalad äh, ei ole paigas ja alustaladeks on statistika, siis variseb kogu meie ehitustöö kokku. me teame küll, et on tehtud vigu SKP-s ja mujal. ja meil jällegi, eile käisin sinna ähm, Malta keskpanga esitlusel meie tootlikkuse potentsiaali kohta. meie näeme, et need näitajad kasvavad, komisjoni arvates need langevad. ja meie jaoks oli täiesti naeruväärne see, meie äh, naiste äh, osalus tööturul on suurenenud, meil on oma seda soodustavad meetmed ning et absurdne oleks, kui sellised asjad äh, tõesti näitajad langeksid agentuuride sõltumatus, Eurostati sõltumus on niivõrd olulised, sellepärast et ainult sõltumatutena neid austatakse. minu enda koduriigis leiti üks viga ja ma pidin ministrile asja uurima ja jääma piisavalt, tegema seda piisavalt distantsilt ministrile nii et ähm, ma vaatan ja uurin, mida on vaja teha ja, ja äh, räägin vajaduse korral ka Eurostatiga ja, ja, ja nõukogu, nõukogus. loodame, et äh, see tähtis dokument siiski lõpuks äh, läheb läbi ning selle osas saavutatakse mingisugune kokkulepe. suur tänu. väga hea, nüüd meil on oma mees nõukogus. nii et ei ole esimest korda nii, et liikmesriigid on püüdnud blokeerida oma eelarveraamistikus tehtud, tehtud otsuseid ja järeleandmisi ja me teame siis, mida nõukogu plaanib, aga, aga meie omalt poolt jääme kindlaks nagu müür. ja viimane küsimus tere tulemast, Eduard, meie sekka. meil on hea meel sind siin jälle näha. me oleme vanad naabrid. oleme arvamusi vahetanud korduvalt. kõigepealt tahaksin avaldada sulle tunnustust eelarve innovatiivse koostamise eest. sa oled kindlasti meie minevikuga tuttav. teate, kuhu me jõudsime Euroopa Liidu eelarve küsimustes. kui te nüüd olete, olete olnud Euroopa Parlamendi liige, nüüd olete minister, kõike teie, kõiki teie kogemusi arvesse võttes, milliseid asju võiks muuta Brüsseli ja liikmesriikide vahelises suhtluses? ning ähm, mis aitaks tulevikus muuta Euroopa Liitu tugevamaks, mis aitaks muuta solidaarsuse üheks meie igapäevaelu osaks. sotsiaaldemokraatidena räägime sellest teemast palju, aga praegu paistab, et kõik jääb ainult sõnade tasandile. mina keskenduksin ühele sõnale, mida sa oma küsimuses kasutasid, solidaarsus inimesed riikides nagu Malta on segaduses. ühelt poolt öeldakse neile, et mis puudutab äh, ESM-i ja teiste liikmesriikide aitamist eurogrupis, äh, siis äh, me oleme valmis aitama omalt poolt, meie parlament toetab selliseid ettepanekuid ja, ja meie koja mõlemad pooled on valmis seda tegema ja Malta annab rohkem kui teised liikmesriigid, me anname kolm koma kolm protsenti oma SKP-st. seda me oleme teinud. Nende, me oleme eraldanud nii suure osa oma SKP-st nendesse ajutistesse või püsivatesse fondidesse. ja meil on siin oma vorm, oma valem selle arvutamiseks ja samamoodi nagu ka Euroopa Parlamendis meid on äh, Äh, meid on rohkem, kui meie rahvaarvu puhul võiks äh, arvata. Äh, see on meie jaoks hea, aga samal ajal miinuseks selle valemi kasutamise puhul on see, et me peame ka protsentuaalselt suurema osa maksma oma panusena. aga mis puudutab koormuse jagamist näiteks rändeküsimustes, me tunneme, et me oleme üksi sisserändajad, pagulased muudkui tulevad, tahavad endale helgemat tulevikku, põgenevad oma kodumaalt, seades oma elud ohtu, me oleme kõik sellega kursis. aga meie oleme jäänud täiesti üksi. ja mitte ainult Malta ei ole jäänud üksi, vaid ka need inimesed, kes peavad oma eluga merel hüvasti jätma, on üksi. see on skandaalne. ühelt poolt võib solidaar-, solidaarsus võib tähendada nii ühte kui teist. ja need vastuolud, mida ma kirjeldasin näitavad, et mõningate teemade vastu lihtsalt ei tunta huvi. ja, ja see huvipuudus võib väljenduda ka valimistel. Õnneks osalusmäär Maltas on päris suur võrreldes teiste riikidega. aga üldiselt Malta ei ole teistest riikidest nii erinev. ja need asjad jäävad kuidagi lahku kriisi ajal oleks olnud meil võimalus tegelikult ühtsemaks muutuda, kuid äh, seda paraku tõesti veel ei ole, seda ühtsust. järelduseks, ma arvan, me võime öelda, et me peame siiski jääma positiivseks. meil on ambitsioonikad plaanid, võib-olla me ei saa küll üksteisest lõpuni aru. meile näiteks ei meeldi see kõigile, see ühise lahendusmudeli peale suruma Malta ei ole millegipärast mingisugune erijuhtum, et meid peaks kuidagi eriliselt kohtlema, aga me oleme teistsugused. nii nagu ka naise ja mehe aju töötavad erinevalt. siin ei öeldud, et nad töötavad, et üks aju töötab paremini või halvemini, nad lihtsalt töötavad erinevalt. ja ühesõnaga, kõigile sobivaid äh, lahendusi ei ole, mahud on juba erinevad. ja mõned väikesed äh, riigid või saared on teistest eemal. meie oleme liikmesriik. meid aga koheldatakse nagu Saksamaad ja me peame toime tulema sellistes tingimustes ja mina sooviksin näha rohkem paindlikkust riikide kohtlemises. komisjon peab analüüsima kahtekümmend kaheksat eelarvet ja väga lühikese aja jooksul ja on tehtud vigu, mis komisjon, on komisjon öelnud ja vead tuleb parandada kuid meie heidame pilgu tuleviku suunas ja loodame, et tulevik on helge. suur tänu, Edward. meil oli suur rõõm tervitada sind siin meie seas. mina tahaksin, et EKONi komisjoni liikmeks olemine oleks enne finantsministriks saamist kohut-, kohustuslik eeltingimus, sellepärast et sinul on õnnestunud asju tutvustada meile sellisel moel, et ähm, me saame aru, et sa tead, kuidas probleemid võivad olla erineva suurusega liikmesriikides erinevad ja seda kõike tuleb arvesse võtta ning sinu sõnavõtt on andnud meile võimaluse heita ka pilk nii-öelda teisele poole kraavi. aitäh!